Good morning, ladies and gentlemen. lugupeetud daamid ja härrad, palun võtke istet, nii et me saaksime alustada eh, regionaalarengu komisjoni hommikuse istungiga. Thank you very much. We beg-. aitäh ja hääleta-, alustame hääletusega ja meil on ainult üks hääletus äh, algatusraport Euroopa Liidu Alpi piirkonna strateegia kohta ja raportööriks on proua Presso ja ka aprillis tutvustas raportöör meile oma raportit ja siis me saime kakssada seitseteist muudatusettepanekut ning raportöör on välja pakkunud ka terve rea kompromissmuudatusettepanekuid. kas te sooviks äh, kõigepealt sõna võtta, enne kui me hääletama hakkame, proua Presso? president. suur aitäh! ma sooviksin sõna võtta ainult selleks, et tänada oma kolleege tehtud töö eest meil toimus äh, väga palju koosolekuid, kohtumisi variraportööridega, et kompromissile jõuda ja mulle tundub, et me oleme jõudnud äh, väga laialdaselt äh, toetatava tekstini. kui nüüd on ka üksikuid vastuolusid, siis põhiliselt äh, peamises osas oleme me jõudnud äh, kompromissmuudatusettepanekuteni, mis on raportile äh, väga palju juurde andnud seega ma tahaksingi tänada kõiki, kes on koos minuga töötanud ja kogu komisjoni struktuuri, sest et tegelikult kõik pidid väga palju vaeva nägema, tööd tegema, sest üle kahesaja muudatuse ettepaneku esitati, nagu te näete, see on väga suur hulk ja töö oli suur, aitäh! We... aitäh ja hakkame nüüd hääletama. alustan muudatusettepanekuga nelikümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. komprom-, muudatusettepanek kaheksakümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime. muudatusettepanek sada kakskümmend kaks muudatusettepanek sada kakskümmend ka-, sada kakskümmend kolm, kontrollime elektrooniliselt. The vote is closed. hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. Äh, esinaine ütleb, et see oli tema viga. ja kompromiss kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja suuline ettepanek on meil siin, aga nüüd lähme kuu-, kompromiss neli, neljateistkümne juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. jah, hääletasime küll kompromissi kolmkümmend. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa, teine osa. nii et saja kolmekümne kaheksa teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada nelikümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siin oli suuline muudatusettepanek raportöörilt kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu, ei ole, me oleme seda juba hääletanud koos suulise muudatusettepanekuga. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa po-, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks poolt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 erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seitsekümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seitsekümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks, poolt, siin on äh, Äh, eraldi hääletustaotlus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada viisteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, viidates, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, ähm, põhjenduspunkt A, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu, tagasi lükatud ning muudatusettepanek kuus, põhjendus on B poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, põhjenduspunkt B, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, põhjenduspunkt C poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhja-, muudatusettepanek kuusteist, põhjenduspunkt C meil on suuline muudatusettepanek, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu, ei ole, seega hääletame muudatusettepanekut kuusteist koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, põhjenduspunkt C kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus, muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek, muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on koos suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole, seega hääletame muudatusettepanekut kakskümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis, põhjenduspunkt E, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes, äh, põhjenduspunkt F, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, vast, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lähme äh, Empl A ettepaneku kohta juurde. proua Pressa, palun solo per eh, lihtsalt selleks, eh, et teha väike märkus, me võttisime väga paljud eh, komisjoni ettepanekud vastu, siin muudatusettepanekud, sellepärast tihtipeale hääletamine on, jääb peale vastuhääl, aga see on ainult sellel põhjusel, aitäh uh,. It was uh,, it was important to know. oli oluline teada, miks me oleme vastu Yeah. It is. Sí. The rapporteur suggests minus kõnelejal ei ole mikrofoni. okei okay,, I will try to collect this in blocks. esinejana ütleb, et üritan plokina neid hääletada, nii et ettepanekust A kuni ettepanekuni K. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud need on siis tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepan-, ettepanek L ah,, vabandust, see on kompromissi tõttu juba nagunii ära langenud. nii et nüüd hääletame ettepanekut M, ettepanekust M kuni O-ni välja arvatud see, mis nagunii on juba ära langenud. nii et MN Oo, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. M kuni kaheksateist oli see, siis nüüd äh, keskkonnakomisjoni ettepanekud. siin on sama asi, me hääletame neid plokina A kuni B, A, B, C, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, need on tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd ettepanekud E kuni kompromissini kolmkümmend kaheksa, välja arvatud need osad, mis nagunii välja jäävad, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, need on tagasi lükatud ja nüüd on meil kompromiss kolmkümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jätkame ettepanekuga kakskümmend viis kuni kolmkümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud ja need on tagasi lükatud. nüüd äh, transpordi- ja turismikomisjoni ettepanekud ja toimime samamoodi A kuni F e kuni ne-, A kuni neliteist, välja arvatud need, mis nagunii siit välja jäävad juba, kes on poolt? vahele hüüa ilma mikrofonita, mida tõlgid ei kuule. meil on kõigil olnud sama hääletusnimekiri ja, ja kõik ülejäänud meile sobivad. et hääletaks siis A kuni C. A, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. B, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. C, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. ja nüüd saame siis plokina hääletada, küsib esinejana. nii et äh, öelge mulle palun, milliseid te tahate eraldi hääletada? kas te soovite kõiki eraldi hääletada? ja jätkame siis äh, V, kes on poolt, kes on, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. E poolt, vastu, ette, erapooletud, tagasi lükatud. kas soovite kontrollida? ettepanek D, kontrollime elektrooniliselt. ettepanek E, kumba te soovite kontrollida e,, D või E? Nad soovivad siiski kontrollida D-d, D-d nagu Donau. Äh, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek E, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek F, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja GH üks, kaks, kolm, neli nagunii on juba ära langenud. kas me saame plokina hääletada viit, viiendast kuni kolmeteistkümnendani? hää-, plokina hääletamine viis, äh, kuus, seitse, äh, kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd jätkame põllumajanduskomisjoni ettepanekutega. kas äh, keegi soovib midagi siin eraldi hääletada või saame kõike plokina hääletada? kuni kahekümne neljandani. kas me saame neid koos hääletada, ei saa, soovite eraldi hääletusi. number üks, see on, on nagunii ära langenud kompromissi tõttu, number kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, number kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, number neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis jääb ära, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt,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 ja palju õnne proua Pressole. hääletu- äh,, raport on vastu võetud. aitäh. ja kas me saame nüüd jätkata? okei okay,, ladies and gentlemen, we can hästi, daamid ja härrad, saame jätkata oma päevakorraga. järgmine punkt on äh, mõttevahetus äh, Euroopa Liidu üldeelarve üle kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta äh, kahekümne seitsmeteistkümnendaks aastaks kõik jaod ja tervitame siin Jens Kaierit, kes on kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve üldraportöör. härra Kaier soovib teha tihedat koostööd komisjoniga, mis on vastutavad erinevate poliitikavaldkondade eest. Ähm, ühtekuuluvuspoliitika moodustab umbes ühe kolmandiku komisjoni kogu eelarvest, nii et sellepärast peamegi täna seda arutelu. täna toimub meil esimene mõttevahetus ja äh, komisjon on, peab siis juuni lõpus ka ettekande üldeelarve kohta, see on siis edasi lükatud mai lõpust juuni lõppu. meie poolt on raportööriks härra Voon, kuid äh, tema täna sõna ei võta, härra Nielsen tutvustab oma äh, arvamust, aga seda veidi hiljem. nüüd aga annan sõna härra Kairile, palun lugupeetud proua esimees, suur tänu, suur tänu võimaluse eest täna hommikul paar minutit ähm, teiega rääkida tulevasest eelarvest, eelarve aasta kaks tuhat seitseteist. selle eelarve kavand, äh, selle eest olen siis mina vastutav Euroopa Parlamendi poolelt ja nagu proua esimees ka mainis, siis sel aastal on meie töökorraldus natukene erinev varasematest, sest nagu te juba ka mainisite, siis ähm, komisjon lükkas eelarve avaldamise nelja nädala äh, võrra edasi, see pidi algselt olema kahekümne viiendal mail ja komisjon on arvamusel, et äh, on vaja veel aega selleks, äh, et välja arvutada kulud äh, Äh, põgenikekriisile ja sellepärast äh, ja see, et eelarve äh, avaldamine toimub alles pärast referendumit Ühendkuningriigis muidugi ei ole kuidagi sellega seotud, seda mulle kinnitati veel kord komisjonist, et siin ei ole mitte mingit seost. mina võtsin seda väikese irooniaga me kõik teame, et komisjonis keegi ei julge ukse, uksi paugutada hetkel, et mitte äh, hirmutada Briti valijaid. Euroopa Parlamendi valmistab see vähem probleeme kui nõukogule, sest et äh, meie oleme juba varem äh, sellega tegelenud, kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal siis kuus nädalat meil tööd ei toimunud valimisaasta tõttu. aga küsimus on nüüd selles, et kui kiiresti jõuab oma seisukoha kujundada nõukogu. et see on praegu lahtine küsimus. ja sellepärast me eile eelarvekomisjonis otsustasime, et esimene triloog eelarve üle ei toimu enne suvepuhkust vaid alles pärast suvepuhkust, et nõukogul oleks aega oma seisukohti kujundada. Need on aga kõigest äh, korralduslikud probleemid, meil on aga ka probleeme, mis on seotud rahaga. kõigepealt äh, esimesed suunised eelarveks äh, ähm, aprilli täiskogul me, kui ma ei eksi, me võtsime vastu selle kohta suunised ja sellega siis on parlamendi äh, seisukohad laias laastus äh, väljendatud. minu heameeleks leidsime me valdava enamuse nende suuniste puhul ja selles, neis eeldatakse, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta äh, rahastamisvajadused ei äh, erine oluliselt kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta omadest. ja see on seotud sellega, et on mobiliseeritud äh, lisa viis miljardit eurot, et tegeleda põgenike kriisiga, et ühelt poolt äh, siis äh, kõrvaldada äh, põgen-, põgen-, põgenemiskriisi algpõhjused, aga samas ka, et toetada liikmesriike nendega toimetulekul. ja siis see suhe kolm sisepoliitikale, neli välispoliitikale, see on nüüd siis täielikult ammendatud ja ma ei näe põhjust eeldada, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on finantsvajadus väiksem kui kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. see tähendab siis äh, ühest küljest seda, et äh, et äh, kuna need kategooriad eelarves peaaegu üldse ei kattu, välja arvatud üks tehniline erand, mis on äärmiselt keeruline, ei ole meil võimalik vahendeid teistest, teistest eelarvekategooriatest kanda üle eelarvedele kolm ja neli, nii et selle üle kindlasti tekib suur vaidlus nõukogus, sest et nõukogu ähm, püüdlus on alati, et eelarve ülemmäär ja mitmeaastase ähm, finantsraamistiku ähm, maksimaalse ülemäära vahele jätta piisavalt ruumi ja selle argumendiks on siis, et, et kunagi ei ole võimalik kõike äh, ette ennustada ja samas äh, siis, äh, et ka vältida seda, et juba ette ei tehtaks liialt suuri makseid. nüüd see on üks probleem, mis meil kindlasti tekib selle eelarvega kõik prioriteedid, mis Euroopa Parlament on endale seadnud, äh, varasemalt kehtivad endiselt, me peame neid äh, arvesse võtma ning ma meenutaksin teile, et ähm, Euroopa strateegilise investeeringute fondi rahastuse puhul on siis veel sel eelarv, eelarveaastal, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, on vaja leida veel neli miljardit, miljardit eurot et äh, siis need äh, tagatissummad oleksid ka eelarves sees, mis on EFI jaoks vaja, nii et äh, meil on vaja veel see summa ka eelarvest kuidagi välja pigistada. ja see kõik näitab minu meelest, et keskpika perspektiiviga finantsraamistik on midagi sellist, mida äh, Äh, mida võib nimetada nii-öelda ilusa ilma ürituseks, ehk siis kui mingeid suuri kriise ei teki, siis on võimalik sellest kinni pidada, kui olukord on sarnane nagu aastal kaks tuhat kolmteist. aga praeguses olukorras, kus äh, kus üle kogu maailma äh, on praegu sellised põgenikuvood, mida me ei ole näinud teisest maailmasõjast saadik, ei ole tegelikult mõeldav, et, et see toimiks nii et äh, pidades arutelu eelarve üle, peame para-, paralleelselt pidama arutelu ka uue keskpika perspektiiviga finantsraamistiku üle. suunistes on parlament otsustanud kutsuda üles komisjoni äh, eelarvet äh, lõimida tihedamalt finantsinstrumentidega, mis komisjonil on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta sügisel äh, Äh, siis äh, saime sellise mm, ettevaate raporti äh, ja on ka koostatud vahearuanded, minu meelest tuleks neid finantsinstrumente põhjalikumalt hinnata, pidada arutelu selle üle ka parlamendis ja siis siis ähm, äh, vaadata, millised on komisjoni ettepanekud, milliseid instrumente saaks kasutada äh, et, et eelarvevahendeid kasutada, see kindlasti suurendaks Euroopa eelarve lisandväärtust. ja väga selgelt tuleb meil ka orienteeruda nende eesmärgide järgi, mis on seatud äh, siis kahe tuhande kahekümnenda aasta tegevuskavast, ehk siis võitlus noorte tööpuudusega, äh, selleks võib kasutada Euroopa noortealgatust, äh, siis võitlus vaesusega, eriti laste vaesusega nii et kõike seda tuleb arvesse võtta, kui me eelarvet koostame. ja seda poliitiliselt keerukas keskkonnas, mis on teil kõigile tuttav ning olukorras, kus nõukogu valmisolek mobiliseerida lisavahendeid ei ole kõigi kõrge. aga võib-olla siis nad mõistavad ka protsessi käigus, et teisiti ei ole võimalik äh, nii palju siis minu poolt sissejuhatuseks ja ootan teie kommentaare, suur tänu. Thank you very much. suur tänu. suur tänu nende sissejuhatavate märkuste eest. nüüd annan sõna härra Nielsenile. ta saaks tutvustada härra Vooni seisukohta, kes on meie raportöör riigikomisjonis. palun, härra Nielsen. suur tänu, Derek ei ole siin, ma loodan, et ta on Walesis ja peab kampaaniat edukalt aga ta pani mulle kirja mõned märkused, loen ette. tema sõnastus. võib-olla ta ise oleks kommenteerinud ka seda, mida ütles Jens, aga ma kannan ette selle, mis on tema meelest oluline meie regikomisjonile. me mõistame, kui oluline on eelarvekomisjoni panus meie jaoks regikomisjonina on ühtekuuluvuspoliitika põhiline investeerimisvaldkond äh, reaalmajanduses ja see vähendab erinevusi Euroopa piirkondade vahel, tugevdades äh, majanduslikku, sotsiaalset, territoriaalset ühtekuuluvust ja sellepärast on kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve väga oluline ja seda tuleks väga põhjalikult käsitleda. me peame tagama, et on piisavalt vahendeid eelarves, eriti jaos üks B, et, et äh, kõik kulukohustused katta, mis on ühtekuuluvusfondiga äh, võetud. see sellepärast on oluline äh, vältida ähm, väljamaksete viivitust. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve peaks selle probleemiga tegelema. meil on vaja korralikku kava, tegevuskava ja me kutsume üles ka komisjoni, et ta näiteks milliseid edusamme on tehtud Euroopa Liidu rahast, rahastamise lihtsustamisel, eriti mis ähm, puudutab äh, Euroopa Liidu fondide äh, projektide kasutuselevõtuga seotud kulusid. me peame keskenduma tulemustele, me peame leidma võimalusi, kuidas mõõta Euroopa Liidu poolt rahastatud projektide edukust, et hinnata, kas raha on hästi kulutatud ja kas on võimalik teha mingisuguseid parandusi. see tähendab, et me peame olema tõhusamad, me peame leidma viisi, kuidas raha kokku hoida, et tõesti kulutada iga eurot tulemuslikult me võitleme ühtekuuluvuspoliitika tuleviku eest, siis me peame näitama, et see on efektiivne ja tõepoolest saab midagi ära teha. tõenäoliselt on vaja ka rohkem raha kasutada ähm, põgenike jaoks ja sellepärast ähm, vahendid Horisont kaks tuhat äh, kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu jaoks äh, siis äh, tuleb vähendada EFSI-le tasandile. riigikomisjon esitab oma arvamuse kolmeteistkümnendal juulil ja siis eh, muudatusettepanekut me eh, saame vajadusel esitada kuni kahekümnenda juulini. aitäh! Uh, suur tänu! meil on ka variraportöörid kas keegi neist soovib sõna, proua Breegib, ma ei näe, aga härra Van Nistelrooy, palun, Rahvapartei nimel. ja Rahvapartei nimel saan öelda, et ma toetan neid ettevalmistusi, mis on tehtud eelarvekomisjonis. meil on väga head suhted eelarvekomisjoniga selles vallas. Nende raportööridega samuti väga head suhted. iga aasta kordub üks ja sama, nõukogu püüab vähendada eelarvet äh, regionaalpoliitikale. nii et me peame jätkuvalt püüdma tuua tagasi investeeringud ühtekuuluvuspoliitikasse, et, et, et äh, need oleksid äh, ähm,, investeeringud oleksid sama suured kui varem, et see on meie põhiline äh, Ähm, eesmärk. ja siis, äh, kui vaadata hiljutisi arenguid, äh, mis puudutab äh, EFSit näiteks, me kuulsime eelmisel nädalal täiskogul, et EFSi läheb hästi, seda võidakse pikendada. me tahaksime näha üksikasjalikumaid tulemusi, mis puudutab seda uut instrumenti meil on juba esimesed tulemused, mis äh, äh, mis puudutab äh, multiplikaatoreid, öeldakse, et see, et see multiplikaator on tohutu kuusteist kuni kakskümmend kolm, see tundub mulle natuke uskumatu, üldiselt on see võimendusefekt olnud neli, et üks euro ühtekuuluvusfondidest ja siis koos investeeringutega riiklikelt ja kohalikelt ametiasutustelt ja ka erainvestoritelt jõuame tavaliselt neljakordse võimenduseni. aga kõik ütlevad, et kui kui siis tuua siis raha, lisavahendid, äh, laenud, siis äh, see on umbes, et see on nagu üks ja sama, aga mina olen oma elus õppinud, et laenu tuleb siiski tagasi maksta. muidugi on hea, kui majandus äh, on liikumises, aga finantspoole peal on see natuke midagi muud. see päris nii ei toimi ja sellepärast töötab meie komisjon välja algatusraporti õige pea, et põhjalikumalt vaadelda instrumentide liike, mida võib kasutada, kui, kui on turutõrked. muidugi on võimalik kasutada laenugarantiisid, aga on veel palju muid asju, milles ähm, mis ei paku erainvestoritele huvi, näiteks äh, teadus- ja arengutegevus, ähm, et siis piirkondades seda arendada, muutusi läbi viia ja veel EFSi raames on miljon eurot nii-öelda vabaks antud. aga see on nagu ilmaennustus. vihma võib sadada siin või seal järgmisel päeval. ja ja, ja, ja ka EFSi puhul ei ole nagu selge, et millised pro-, projektid siis tegelikult äh, Äh, läbi lähevad. tahan lihtsalt hoiatada, et äh, meil on vaja tõesti head arutelu, põhjalikku arutelu äh, põhiliste investeeringuvoogude ja rahaliste vahendite üle, mis meil on olemas eelarves kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, järgnevatel aastatel ja lisainstrumentide üle, mis nüüd luuakse. nii et see on see, mida tahtsin rõhutada. et meil on vaja head aruannet, head raportit Euroopa Komisjonilt ja meil on vaja väga põhjalikult selle üle arutleda, enne kui hakkame rääkima muudest instrumentidest, sest praegusel hetkel on minu jaoks ebaselge regionaalarengu komisjonis. Äh, ma arvan, et me peame äh, lootma siiski stabiilsele eelarvele regionaalpoliitika jaoks, et me saaksime vajalikud vahendid ka järgnevatel aastatel ja rakenduskavad tuleb ellu viia. võib-olla me tõesti jäime kõvasti hiljaks äh, uute programmide algatamisel, aga positiivne on see, et komisjon võib maksmata äh, arved ära maksta, et see kakskümmend viis miljardit, äh, et see summa vähendada vastuvõetule tasemele aga oodata on, et järgmistel aastatel toimub selline tohutu maksmata arvete äh, juurdevoog, äh, täielik valing uusi maksmata arveid, nii et äh, kogu see lugu kordub. komisjon ilmselt ütleb, et jah, me saavutasime oma eesmärgi ja tagasivahetus muidugi on oluline, et, et arved saaksid makstud, aga see ei lahenda tulevikuprobleeme. aga suur tänu, et täna siia tulite ja suur tänu, et olete teinud ära väga hea töö. suur tänu, proua Tomasitš, vari, meie variraportöör, teil on sõna. Thank you um,. <clears throat> Very shortly aitäh, väga lühidalt, ECR-i fraktsioon kutsub üles realistlikule eelarvele, mis loob õige tasakaalu fiskaalkonsolideerimise ja investeeringute vahel, et ähm, edendada majanduskasvu ja me toetame ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve realistlikkust, et seal leitakse õige tasakaal ähm, siis äh, Äh, fiskaaljärelevalve ja, ja majanduskasvu ja töökohtade loomise vahel on oluline, et, et ähm, vajadusi hinnataks läbipaistvalt ja realistlikult, võttes äh, arvesse olemasolevat eelarveteavet äh, selleks, et me suutsime, suudaksime saavutada selle eesmärgi. ja veel, ECR rõhutab seda, et väga oluline on parandus eelarvete hoida minimaalsena et äh, liikmesriigid saaksid õigeaegselt juba hinnata, milline peaks olema nende eeldatav panus Euroopa Liidu eelarvesse, aitäh. suur tänu, järgmine variraportöör on, olen mina ja võtan seega sõna ALDE fraktsiooni nimel. kõigepealt tahaksin tänada teid, härra Kaier, selle mõttevahetuse eest äh, juba sellises varases etapis kuigi meil ei ole veel komisjoni ettepanekut, on siiski oluline, et Euroopa Parlament saaks juba oma arvamust hakata kujundama ja võt-, ja saaks võtta juba äh, teatud suuna. ALDE fraktsiooni jaoks on oluline kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves ähm, siis edendaks sünergiat ja täien- tä,, ähm, vastastikust täiendavust, mis, mis puudutab äh, finantsinstrumente ja see hõlmab äh, ühtekuuluvuspoliitika äh, fondi EFSit ja äh, ka muid programme. meie jaoks on oluline, et Euroopa Liidu territooriumil oleks meil hästi kavandatud, hästi juhitud ja tõhususele orienteeritud eelarve, mis tõepoolest pöörab äh, majanduskasvu edendamise ja äh, töökohtade loomise edastõusule. kahe tuhande seitsmekümnenda aasta eelarvet me arutame samal ajal, kui me töötame mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise ja muutmise kallal. nii et siis äh, samal ajal tegeleme järgmise aasta eelarvega ja finantsraamistikuga. oluline on näha, millised on äh, on raamistiku läbivaatamise ja muutmise üldised suunad. et see peegelduks ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves, sest et äh, see on eelarve, mis võtab arvesse kõiki neid uusi probleeme, millega me silmitsi seisame, mida kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ei olnud võimalik ette näha mitmeaastast finantsraamistikku ette valmistades. nagu härra Van Nistelrooni tahan ka mina mainida, et on oluline näha kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves kõiki meetmeid, et vältida arvete kuhjumist tulevikus eelarve on nüüd äh, paremas seisukorras, aga seda tänu sellele, et äh, meil on piiratud hulk makseid, sest et paljud äh, programmid on meil päris varases etapis, nii et kõik meetmed, mis aitavad vältida arvete kuhjumist tulevikus, on osa sellest pikk pikaajalisest planeerimisest ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve on väga oluline osa sellest pikaajalisest planeerimisest. samuti tahaksin rõhutada, et rakenduskavad on rakendamise varases faasis kuid kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal eeldame, et uute rakenduskavade ja uute poliitikate äh, tegelik mõju näitab ennast ning kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve peab seda ka arvesse võtma. Äh, et suur tänu, nii palju siis ALDE fraktsiooni poolt. teised äh, variraportöörid, palun härra Omarji aitäh. me oleme kolleegid eelarvekomisjonis ja ma olen ise variraportöör mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise küsimuses ning pärast äh, sõnavõttu lähengi kompromisside leidmise koosolekule. ja ma arvan, et on võimalik öelda, et äh, nende kahe asja edenemine on väga seotud. ma siin detailidesse ei laskuks, aga ma arvan, et äh, et kuna me soovime oma eesmärke saavutada äh, selles jõudude vahekorras, mis meil on nõukoguga praegu, et see mõjutab äh, seda, mil määral edenevad kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve läbirääkimised ja see, mis on huvitav nii ühest kui teisest aspektist, on see, et meie ei ole, me oleme teinud valiku, et me ei oota ära komisjoni ettepanekut, ehm, et siis oma eh, suuniseid eh, paika panna et see eh, Euroopa Parlamendi dokument on nii oluline nii mitmeaastase finantsraamistiku jaoks kui kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve jaoks. Need on äh, dokumendid, millel on suur poliitiline kaal, nad näitavad ära, millised on Euroopa Parlamendi prioriteedid ja me näeme seda igal eelarveaastal, et mil määral see mitmeaastane äh, finantsraamistik on piiratud ning kahe tuhande kuueteistkümnendal ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastal, äh, seitsmeteistkümnendal aastal on tegemist eelarvetega, mis ei võimalda meil vastu astuda tekkinud kriisidele korralikult. me oleme praktiliselt kõik paindlikkus äh, ruumi, mis, paindlikkusvarud, mis meil on olnud, ära kasutanud. ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me oleme juba näinud, et väga raske on äh, edasi minna siit ja äh, seega tulen tagasi nende arutelude juurde, mis meil olid seoses mitmeaastase finantsraamistikuga seoses, et tegemist on eelarvega, mis on nii-öelda säästueelarve, mis ei võimalda meil äh, hakkama saada kõigi nende väljakutsetega, mis meie ees on, ma loodan, et kõik fraktsioonid teevad äh, oma järeldused sellest äh, ka mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise jaoks ja mis puudutab nüüd seda eelarvet, siis äh, on väga palju küsimusi, mis on tõusetunud, loomulikult maksete küsimus alates äh, ähm, kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast ja veelgi enam kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on vaja siis tõesti väljamakseid teha ja sellel on oma tagajärjed eelarvele on küsimusi, mis ei ole võib-olla otseselt seotud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvetega, aga meie komisjon peaks võtma seisukoha eelarve pikkuse kohta. meil on teatav äh, arv ettepanekuid, mis äh, näeksid ette, et äh, Euroopa Liidu eelarve võiks olla viie aasta peale koostatud ja et see vastaks programmide pikkusele ma ei tea, milline on raportööri seisukoht selles küsimuses, aga mina olen ähm, teataval määral murelik, et et kui me siin nüüd, äh, kui meil ei ole enam siin seost äh, programmide eelarve vahel, see minu meelest tähendaks täiendavaid raskusi nii ühtekuuluvuspoliitika jaoks kui põllumajandus, ühtse põllumajanduspoliitika jaoks. et kokkuvõttes kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oleks vaja hakkama saada vägagi piiratud eelarvega ja olukorraga, mis päev-päevalt tähendab meie jaoks järjest suuremaid kriise. meil on olnud Kreeka kriis ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves oleks samuti ähm, ette näha vaja vahendeid äh, nende asjade jaoks, mida me oleme siin Regionaalarengu Komisjonis otsustanud, äh, mis võimaldaksid Kreekal hakkama saada mõningate probleemidega. On behalf of the Greens. aitäh, härra Rupp Roheliste äh, nimel E, gerbiamas e, kolega, noriu iš tikrųjų keletą minčių. lugupeetud kolleegid, aitäh. tahaksin jagada omapoolseid kommentaare siis e, järgmise aasta eelarve kohta. loomulikult iga kord, kui me eelarvet arutame, siis me näeme, et siin summad on suuremad kui tegelikult võimalused ja meil on krii-, kui meil on kriis, siis vahendite vajadus on veelgi suurem, kui me tegeleme eelarve planeerimisega, siis on väga oluline, et meil oleksid prioriteedid. ja väga oluline on siis ka neid prioriteete rahastada, sest ei piisa sellest, et meil lihtsalt on mingid prioriteedid paika pandud, vaid oluline on ka neid prioriteete tegelikult ka rahastada ja siin see viis miljardit eurot EFSile liikmesriikidel on nüüd see, kui neil see võimalus on, siis nad võivad seda teha, aga me peaksime märkima ka seda, et see fond peaksid, peaks toimima ka niimoodi, et see oleks suunatud liikmesriikide vaheliste erinevuste vähendamisele, sest me näeme, et praegu kasutavad seda fondi ainult mõned liikmesriigid, kes äh, tõesti tegelevad väga suurte projektidega, nagu näiteks äh, kiirteedega, aga see mingit äh, väga suurt sotsiaalset mõju ei avalda, see parandab lihtsalt transporditaristut mõningate linnade vahel. energiatõhusus, töökohtade loomine ja fossiilsete energiakandjate vähendamine peaksid samuti olema asjad, mida rahastatakse EFSist ning me peaksime ka selle fondi puhul paika panema teatavad geograafilised eesmärgid, et me ei oleks sellises olukorras ainult, kus ainult viis või kümme liikmesriiki kogu selle fondi vahendeid ära kasutavad. seetõttu arvan ma, et meil oleks vaja teatavaid piiranguid me peaksime võib-olla paika panema mingid valdkonnad, mis võimaldaksid rohkematel liikmesriikidel neid fondeid äh, kasutada ja me peaksime tagama ka selle, et see võimaldab meil vähendada piirkondade vahelisi erinevusi. ja nüüd pagulaste teema. loomulikult on see oluline teema, millega tuleb tegeleda ja selleks on vaja vahendeid. meil on vaja leida vajalikud summad. ja lisaks sellele mina endise linnapeana pean ütlema, et ma tean, kui raske võib olla uute tulijate lõimimine teatavates äh, kohtades. nii et me peame piirkondade jaoks selleks äh, vahendid ette nägema piirkonnad äh, võiksid näiteks kohandada oma sotsiaalprogramme, oma töökohtade loomise programme, tagamaks seda, et neid vahendeid kasutatakse selleks, et lõimida pagulasi. Neil on näiteks vaja keeleõpet ja muid sarnaseid asju ja see kõik muidugi maksab palju. aitäh ja palju edu teile teie töös! rohkem sõnasoovijaid siin vist ei olnud ja paluksin nüüd äh, sõna võtta Euroopa Komisjoni Regio peadirektoraadi esindajal Philippe Jouretil ja tema kolleegil, kes teist sõna võtab? Philippe Jouan, aitäh! ma arvan, et mul siin väga palju lisada ei olegi äh, sellele, mida siin selgitas meile üldraportöör äh, komisjon praegu viimistleb äh, oma et, e eelarve eelnõu ettepanekut, see on väga keerukas, me peame võtma arvesse erinevaid aspekte, erinevaid kriise, me näeme seda mitmeaastase finantsraamistiku äh, raames, kasutades ära kõiki äh, paindlikkus võimalusi, mis mitmeaastases finantsraamistikus veel olemas on, seetõttu me tulemegi oma eh, eelarve eelnõuga välja hiljem sel aastal ja ma kuulasin tähelepanelikult, mida öel-, ütles, erinevad kõnelejad ütlesid, me ei ole vähendanud summasid, mis on ette nähtud tasumata arvete eh, tasumiseks me oleme väga suurt tähelepanu pööranud äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oma sissetulekut äh, äh, eelarvestamisele, et see ei peaks kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal suureks probleemiks olema, aga me pöörame tähelepanu sellele, mis tulevikus toimuma hakkab, sest kahe tuhandes mitmeaastase finantsraamistiku lõpupoole on küll äh, siin probleeme oodata. aitäh, härra Kaier, kas te soovite reageerida? aitäh teie märkuste eest, lugupeetud kolleegid. ja reageeriksin mõningatele asjadele, mida siin öeldi. maksete kriis esmalt ma olen õnnelikus olukorras, et ma saan öelda, et järgmise aasta eelarves see meid veel väga ei puuduta. kolleegid seda juba siin ka ütlesid, tegemist on probleemiga, mis äh, tuleb jälle esile maksete perioodi lõpupoole. Ähm, mina selgitaks seda nii, et me oleme nüüd äh, siin äh, teki kaelani üles tõmmanud see külmetusoht on praegu möödas, aga jalgadel on külm, kuna tekk on nii kõrgele tõmmatud, nii et aastatel kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist on rohkem probleeme. ma olen veidi optimistlikum selles osas, et meil õnnestub selle probleemiga võib-olla paremini hakkama saada, sest minu suureks üllatuseks me oleme näinud eelarve läbirääkimisi, kus nõukogu lihtsalt on eitanud komisjoni poolt esitatud arve. komisjon on äh, ma-, äh, tasumata arvete kohta esitanud arveid ja nõukogu esindajad on öelnud, et me ei usu teid ja väga raske on äh, niimoodi läbirääkimisi üldse pidada. see oht on aga nüüd möödas, kuna kolmepoolselt me regulaarselt saame komisjonilt andmed arvete kohta, me näeme kohe, kui Äh, seal tekib lahknevusi arvete maksmises ja finantsreservide osas, et nõukogu äh, õppis ära oma õppetükid eelmistest aastatest, kui äh, tõesti oli vaja kolm koma kolm miljardit juurde anda. nii et nõukogu esindajate puhul on suhtumine nüüd realistlikum, aga ma pean viitama sellele, et nõukogu poliitika on väga pikka olnud selline ja see peegeldub ka mitmeaastases finantsraamistikus et äh, ei ole väga palju tähelepanu pööratud kulukohustustele, vaid äh, nendele arvetele, mis äh, seal teisel pool on. kulukohustustega nad probleeme ei tekitanud, nad järgisid komisjoni ja parlamendi ettepanekuid, vaid ainult maksete puhul nad üritasid rahakoti raudu kinni hoida. ja teooriast lähtudes ja äh, siin äh, regionaalarengu poliitika, äh, regionaalarengu komisjonis äh, räägime ju ekspertidega, on ju asi nii, et sugugi mitte kõik planeeritud projektid ei viida ellu. näiteks kohtuprotsessid võivad suuri taristuprojekte aastaid venitada, nii et tegelikult ma ütleks, et nii palju sularaha ei olegi üldse vaja, et neid poliitilisi kohustusi täita, et nagunii selles mahus neid projekte ellu ei viida ma võin nüüd eh, ette kujutada seda, et võib-olla üks protsent või pool protsenti või poolteist protsenti, see ei tekitaks probleeme, aga kui süstemaatiliselt nähakse ette viis protsenti vähem raha, siis see ei saa toimida. ja mitmeaastases finantsraamistikus mul täp-, meil täpselt selline olukord on, kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani on meil kulukohustused öö, äh, öö, äh, kuussada, üheksasada kuuskümmend äh, miljardit, aga makseid on ette nähtud äh, üheksasada seitse miljardit, seal on erinevus umbes äh, viiskümmend miljardit ja regionaalpoliitikas on ju üks suurimaid kulusid Euroopa Liidus üldse ja see peab olema meie poliitiline eesmärk ka, et me saaksime võimalikult palju mõttekaid projekte ellu viia ja selge on see, et perioodi lõpus on maksete olukord alati äh, raske. meil on nüüd varase hoiatamise instrumendid, me kasutame neid instrumente mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel, kuna me näeme, et see risk, et meil jälle tekib selline maksete kriis, et see ei ole täielikult kõrvaldatud. meil on nüüd varase hoiatamise süsteemid, aga maksete ja kulukohustuste vahelise parema tasakaalu tagamine oleks tõesti meie jaoks oluline poliitiline eesmärk. ja teine asi, see ei puuduta nüüd nii palju summasid, vaid kvaliteeti. ja kuna ma praegu siin teie juures äh, olla saan, siis ma tahaks teile sellest rääkida. komisjon räägib väga intensiivselt äh, tulemustepõhisest äh, eelarvestamisest. see on ju aga mõttekas, sellepärast et kedagi poliitikasse eriti ei rõõmusta, kui me oleme raha andnud selleks, et mingi e, sild ehitada, kõik läks väga hästi, ähm, konkurss läks hästi, aga kahjuks sild on lõpuks vales kohas, seda ei ole võimalik kasutada või kasu, ei kasutata seda piisaval määral eelarvepoliitikas äh, on see üsna oluline arutelu, kuna ameeriklased, Ameerika kontrollikoda väga vähe äh, kontrollib seda, kas eeskirju äh, on järgitud, vaid kontrollib pigem tulemusi. et see keskendumine kõigi reeglite järgimisele ja see arutelu vigade määrade üle, mida me siin Euroopa Parlamendis ka ikka ja jälle peame, et ähm, selle võiks pigem veidi kõrvale jätta ja keskenduda kvalitatiivsele arutelule, et mida me selle eelarvega saavutame, mida me tahame saavutada, see on äh, iseenesest huvitav arutelu. ja mina tegelikult väga soovitaks, et e, e, e, Regionaalarengu Komisjon ei jätaks äh, Euroopa Komisjoni üksi selles arutelus, vaid äh, et ka teie mõtleksite, et millised võiksid olla need õiged parameetrid, et nendest paljudest projektidest, mida Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist tegevust rahastatakse, ehm, ka mõõta selle raha kasutamise tõhusust ja edukust, et kui te mõtlete järele, siis tulemuslikkus äh, on asi, millega nõukogu saab ka küsida, et kas projektid on piisavalt kvaliteetsed ja kui ei ole, siis parem tehkem äh, vähem projekte, mis oleksid parema kvaliteediga kui äh, palju halbu äh, projekte. meil on selline arutelu tulemas ja mida kiiremini me sellele orienteerume, seda paremini. ja teine asi, millest tahaks lühidalt rääkida puudutab äh, EFSi äh, küsimust, jah, Katainen eelmisel äh, täiskogul rääkis meile, et see on olnud väga edukas, aga küsimus, et kas tegemist oleks olnud nagunii selliste projektidega, mida Euroopa Investeerimispank nagunii oma vahenditest oleks rahastanud, sellele küsimusele ta tegelikult piisavalt ei vastanud. aga, ja ma räägin siin ju ekspertidega, kuna EFSi Äh, summad tegelikult on väga tugevalt seotud sellega, mida Regionaalarengu fondist rahastatakse. Äh, tuleb äh, jälgida seda, et kas me tõesti üldse saame EFSiga seda, mida sooviti, et tegemist oleks täiendavusega, et raha, rahastataks täiendavaid projekte ja praegu see asi nii välja ei näe. kolleeg Roope just rääkis sellest, see puudutab minu koduriiki Saksamaad loomulikult on tore, kui EFSI Saksamaal äh, kiirteid rahastab, aga meie äh, rahandusminister ütleb, et meil on äh, kõrged maksud ja et me tahame tasakaalust eelarvet ja et me ei taha täiendavaid laene võtta, nii et EFSI vahendeid tegelikult nii väga ei olegi vaja ja mis puudutab nende vahendite äh, kasutamist, me peame keskenduma lisanduvusele ja sellele, et kus neid vahendeid kasutatakse, et siin on vaja mõelda sellele aga mina ei ole kvootide pooldaja, ütlen selle selgelt välja, ma pigem toetan seda, et äh, oleks korralik äh, arutelu ja et äh, suurendataks EFSI rahastatavate mm, projektide kvaliteeti. aga konstruktiivset arutelu EFSI küsimustes maksab pidada ja ma nüüd mõtlen siin kõva häälega järele selle üle, kas me ei peaks seda raha, mis on ette nähtud EFSI tagatis eelarvereale, et kas me ei peaks parlamendina seda nii kauaks reservi panema, kuni komisjon on hoolitsenud selle eest, et Euroopa Investeerimispank mõningaid asju teistmoodi teeks. me võiksime seda teha, et me äh, anname need vahendid, aga ütleme, et neid vahendeid ei tohi kasutada nii kaua, kuni teatavad tingimused on äh, täidetud ja eelarve äh, koostamisel ma kaalun seda võimalust ja siis me vaatame, et milliseid tingimusi me tulevikus peame EFSile seadma. ja teine asi Äh, nii palju, kui ma üldse siin eelarvepoliitikuna saaksin tege,, äh, tohin tegeleda pagulastena, ma olen veidi kibestunud sellega, mis, selle olukorra üle, mis on äh, meil usaldusfondides. nõukogu ükskõik millises äh, formatsioonis kokku tullakse, annab väga ambitsioonikaid lubadusi selle kohta, et milliseid finantsinstrumente kasutatakse, kui palju raha selleks, et Türgi või Aafrika fondiga parandada pagulaste rasket saatust. ja siis tuleb komisjon meie juurde ja ütleb, et te ju kuulsite, seal on äh, tehtud suuri lubadusi, me peame nüüd eelarvevahendeid äh, ümber paigutama selleks, et meil oleks see raha olemas ja eelarvekomisjon seni on seda ka tublisti teinud, aga kui ma siis vaatan liikmesriikide vahendeid, ähm, siis äh, seal on küll olukord täiesti häbiväärne. liikmesriigid annavad suuri lubadusi ja Euroopa Komisjon, eelarvepädevad institutsioonid, parlament ja nõukogu teevad oma töö ära ja liikmesriigid ju tegelikult peaksid siis neid äh, vahendeid veel omalt poolt täiendama. Türgi fondi puhul näiteks äh, suurusjärgus üks kahele, enamus ei tee mitte midagi. üks neist, äh, enamus neist maksavad kolm miljonit fonde sisse, see on üldse miinimumsumma, et oleks võimalus kaasa rääkida vahendite kasutamise puhul, aga rohkem nad midagi ei tee ja mina arvan, et me ei peaks tegelikult äh, nii paljusid eelarvevahendeid sihtotstarbeliselt siduma, vaid me peaksime vaatama, et palju on liikmesriigid fondi nõus sisse maksma ja meie siis paneme viiskümmend protsenti juurde. et äh, näiteks kui kakssada viiskümmend miljonit on äh, meie poolt Türgi fondi esimeseks sissemakseks tehtud ja liikmesriigid siis tulevad välja üksnes kahekohalise summaga omalt poolt. et äh, kui see asi nii on, siis äh, kõik, mis öeldud on, kehtib ka Euroopa eelarve kohta, et meie maksaks äh, sama palju kui liikmesriigid ja alles siis, kui liikmesriigid on nõus oma rahakotiraudu avama, siis avame meie ka oma rahakotirauad. ja viimane asi sellest äh, tahaks rääkida lugupeetud kolleeg äh, Tomasic, ma ei tahaks äh, ECR fraktsiooni siin säästa sellest, ma jagaks kõiki teie põhimõtteid, kui nõukogu lubaks meil seda teha. aga teie nõudmine, et seda on võimalik ellu viia alles siis, kui nõukogu, ülemkogu ja nõu-, nõukogu siin pidevalt eelarve rakendamise puhul ei tuleks välja uute ideedega, et kuidas eelarvet tuleks kasutada. ma tahan äh, sellega öelda seda, et teie rääkisite realistlikust eelarvestamisest ja planeeritavusest, aga kahjuks ei ole võimalik ennustada äh, kriise, nii et planeeritavus on alati raske ja teiseks, eelarvekomisjoni liikmena olen ma pidevalt silmitsi selle olukorraga, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, kriisile reageerides alati mõtlevad esmalt sellele, et kasutada Euroopa Liidu eelarvet. ja alles siis tuleb neil mõte, et mida nad ise teha saaksid, selleks et äh, neid vahendeid omalt poolt täiendada. nii et äh, realistlik eelarve planeeritavus, äh, me peame neid nõudmisi ühiselt nõukogule esitama ja ütlema, et kui tekib mingi kriis, siis äh, parlament loomulikult peab olema oma poliitiliste ülesannete kõrgusel, vaatama, kuidas reageerida nendele kriisidele, aga nõukogu peab sama tegema. mitte ütlema, et äh, meie analüüsime olukorda, enamasti on see ju korrektne, äh, siis me koostame mingi retsepti, kuidas edasi tegutseda, aga arve saadetakse Euroopa Liidule ja oma maksumaksjatele öeldakse, et Euroopa Liit ju ujub rahas ja ei tea üldse, kuidas seda kasutada ja kõik kulud peab äh, kinni maksma Euroopa Liit. kui nõukogu sellega lõpetaks, äh, siis me oleks saavutanud selle, mida ECR nõuab, planeeritavus äh, ja realism, aga kui nõukogu jätab, jätkab seli, senist poliitikat, siis mul on küll see mure, et me peaksime, me valmistame teile pettumuse. aitäh, aitäh, härra Kaier, pooleks minutiks annan teile sõna härra von Nistelrooy, kuna te rääkisite siin tulemuspõhisest äh, analüüsist, ähm, siis meie saame öelda, et regionaalarengu komisjon, meil on väga palju sellesuunalisi arutelusid, et me tõesti tegeleme selle teemaga. uutes määrustes on see tulemuspõhisus olemas meil on olemas temaatiline keskendumine, ja seal on mõeldud äh, IKT-le, sotsiaalarengule ja muudele olulistele asjadele ja programmides on olemas tulemuslikkuse näitajad nii me oma tööd teemegi ja teine asi on see, et me oleme isegi ette näinud oma raha puhul kuus protsenti tulemuslikkuse reservi, mis makstakse välja neile, kes väga tõhusalt tegutsevad. me oleme äh, väga tõhusalt äh, tegutsenud, kui selle silla juurde tagasi tulla, siis sellised näited on küll jäänud minevikku, aga nüüd me kasutasime seda tulemuspõhist meetodit äh, esimest korda ja meil on äh, häid näiteid teiste poliitikate jaoks, nagu näiteks e, arengupoliitika jaoks, et seal need poliitikad üldse ei toimi nii, nii et järgnevatel aastatel äh, aast-, siis kahe tuhande kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal aastal ja äh, mm, artikli kuusteist äh, äh, lõige kolm raporti puhul, ma olen selle raportöör, on meil selline tulemuspõhine äh, lähenemine olemas. aitäh, sellega on see arutelu lõppenud äh, oleme teie käsutuses äh, härra Vooni, Vooni raportiga ja oleme alati valmis teiega täiendavat koostööd tegema ja jätkame nüüd äh, eelarve, meie päevakorraga. järgmine päevakorrapunkt on härra Poreba arvamus ja selles käsitletakse komisjoni raportit, mis puudutab energeetikat äh, ja see, selles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid. meie komisjon otsustas äh, märtsi koosolekul koostada arvamuse ja teised äh, komisjonid, äh, kes selle kohta arvamuse tekitavad, on Ahvet, IMCO, TRAN. meie raportöör tutvustab teile oma arvamuse eelnõu ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg võiks olla siis kahekümne teine juuni, neljapäev ja annan nüüd sõna härra Porebale et äh, ta tutvustaks oma arvamust. Szanowni Państwo, e, bardzo dziękuję za e, możliwość e, przedstawienia. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, aitäh, et äh, annate mulle võimaluse tutvustada seda väga olulist arvamust äh, alates kahe tuhande kümnendal aastal määruse vastuvõtmisest, kus Euroopa Liit tõesti liikus gaasiturgude lõimimise suunas, mis võimaldavad meil mm, kehtestada julgeolekumeetmeid, gaasivarustusturvalisust puudutavad meetmeid meet.. meil on olnud erinevaid kogemusi kahe tuhande kuuendal, kahe tuhande üheksandal ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on olnud gaasivarustuskriise ja kõik need äh, kriisid äh, mm, on näidanud meile seda, et me peame rääkima piiriülestest äh, mõjudest, mis mõjutavad äh, Euroopa Liitu tervikuna ja praeguses määruses äh, on ainult minimaalsel määral äh, siseriiklikud gaasiturud kaitstud ja piiratud määral on turud kaitstud ja ka ma arvan, et meil on äh, siin äh, üldisemaid äh, piirkondlikke probleeme. ja poliitilisi probleeme. ja oma arvamuses olengi rõhutanud, et on väga hea, et et energiavarustuskindlus on meie prioriteet ja et see on üks äh, energialiidu strateegia eesmärkidest ja seetõttu ma tervitan seda asjaolu, et me räägime tarnekindlusest ja et me tahaksime nüüd kehtestada äh, tõhustatud äh, koostööinstrumente liikmesriikide vahelise koostöö jaoks. ma tervitan e-, eriti ettepanekuid mis on suunatud äh, solidaarsuspõhimõtte rakendamisele, riskihaldusele ja riskide minimeerimisele ning ka piirkondlike rühmade moodustamine tagaks suurema solidaarsuse ja parema koostöö liikmesriikide vahel. see parandaks gaasivarustuskindlust ja muudaks määruse tõhusamaks. gaasivarustuse piiriülene iseloom, kus üheksakümmend protsenti gaasist liigub äh, läbi Euroopa, tähendab seda, et äh, et meil võib olla suuri probleeme varustuskindluse tagamisega, meil on vaja teha rohkem koostööd, paremini koordineerida gaasivarustust ja ma arvan, see piirkondlik lähenemine, mida ma toetan, on väga oluline. vaja on kriiside tagajärgi ühtlasemalt jagada, vaja on läbipaistvaid kriteeriume, vaja on ka spetsiifilisi koostöömehhanisme, mis äh, muudaksid äh, gaasitarned mitmekesisemaks ja see on väga oluline, kui meil on tegemist mingi hädaolukorraga. ma arvan, et äh, parem piirkondlik koostöö mis äh, tugineks ühistele standarditele, taristule, põhimõtetele, mis on vastu võetud Euroopa Liidu tasandil, annaks liikmesriikidele tõelised äh, vahendid selleks, et äh, riske hallata, et hallata neid riske, mis seonduvad varustuskindlusega või eri, eriti kõrge nõudlusega. solidaarsuspõhimõte peaks olema õiguslikult sidev, siduv. see tähendab seda, et meil peaks olema mehhanism, mis võimaldaks äh, gaasi tarnida äh, äh, leibkondadele ja näiteks mm, haiglatele, muudele avalikele hoonetele ja vähendada mm, gaasi tarnimist mm, muudele piirkondadele. ja oluline on ka teabevahetus. seda ma olen samuti rõhutanud oma arvamuses. ja ma olen äh, nõus sellega, et Euroopa Komisjoni tuleks automaatselt teavitada, kui on sõlmitud ähm, lepinguid ja pädevad asutused ja Euroopa Komisjon vajaduse korral peaksid olema võimelised nõudma välja teavet, mida kasutatakse selleks, et hinnata tarnega seotud riske. nii et vaja on suuremat läbipaistvust. ma tõesti väga tahan selle arvamusega tööd teha, ma loodan, et meil õnnestub leida sellised mehhanismid, mis tagavad äh, piisava koguse gaasitarneid liikmesriikidele, eriti kui tegemist on hädaolukordadega. see peaks olema üks meie peamistest eesmärkidest selles arvamuses, ehk me peame tagama selle, et piirkondlik mõõde jääks alles ja et meie komisjon toetaks seda. suur tänu, nüüd annan sõna variraportööridele. härra Hetmani kohal ei ole. härra Van Nistelrooy, palun. Thank you very much, Mr Hetman is not here, but yes. suur tänu. härra Hetmani tõepoolest ei ole siin aga ta on vägagi nõus teie lähenemisega kui vaatame, kui oluline on maagaas. Ähm, see on jätkuvalt üks põhilisi osi meie energiaallikate segust. mõned inimesed ütlevad, et me peaksime liikuma gaasist eemale äh,, taastuvenergia poole, kuid gaas on siiski palju parem kui sü-, süsi ja ma arvan, et ähm, järgmise viiekümne aasta jooksul on gaas siiski jätkuvalt oluline. nagu te ütlesite ja nagu ka arvamuses kirjas on, sõltub Euroopa väga tugevalt importidest. seetõttu on see uus määrus äärmiselt oluline sest et äh, varustuskindlus on tõepoolest üks kõige nõrgemaid punkte. meil on kogemusi, nagu mainisite, aastates kaks tuhat kuus, kaks tuhat üheksa, kaks tuhat neliteist ja kindlasti need ei jää viimasteks juhtudeks, kus äh, varustuskindlus on ohus. nii et nagu ütlesite, siis ähm, regionaliseerumine on väga oluline ja sellepärast on ka oluline, et meie komisjon koostaks arvamuse. muideks, regionaliseerimine eh, siinses kontekstis on, on, on selline laiem mõiste, see on ka selge. härra Hetman rõhutab ka seda, et oluline on kasutada siin just solidaarsuspõhimõtet, see võimaldab äh, keerukates olukordades toime tulla. me oleme juba palju õppinud sellest. lihtsad muudatused, näiteks paljud meie pumpamissüsteemid äh, mõned aastad tagasi suutsid pumbata ainult ühes suunas ja nüüd on igal pumbajaamal kohustus vajadusel pumbata kahesuunaliselt. see on väga lihtne väike muudatus, aga see on äärmiselt oluline. ja veel teine asi, mis me oleme teinud, on see, et oleme pannud liikmesriigidele kohustuse luua strateegilised reservid. sest et kui me oleme nappuse olukorras, siis on vaja seda lisavõimsust, et oleks võimalik tarneid läbi viia. täiesti õige on ka see, et on vaja rohkem läbipaistvus nendesse tulemustesse, kui hästi neid meetmeid on üle võetud. ja hädaolukorra äh, kavad, reaktsioonid hädaolukorras, kui kiiresti need toimuvad, kui kiiresti on võimalik oma naabreid aidata. olukorda tuleb Äh, siin hinnata selles äh, valguses? härra Edman toetab teie võetud lähenemist äh, arvamuses, aga meil on siiski ka mõned muudatusettepanekud. nii et see, niimoodi mõtleme meie praegu Rahvaparteis, aitäh. aitäh, proua Molkova, palun. suur aitäh, et mulle sõna andsite ma jätan äh, praegu poliitilise esitlemise kõrvale, sest kolleegid on juba peatunud äh, peamistel äh, motivatsioonidel, miks on vaja läbi vaadata gaasivarustatusega taga, tagamise määrusraport. kuid peatun paaril punktil, sest me peaksime keskenduma võib-olla teatud aspektidele me peame tagama hea ähm, seotuse, millega on teatud ka praktilised küsimused äh, seotud. riigid, mis asuvad ühes ja samas piirkonnas, nendel peavad olema juba kaubanduslikud sidemed ja hea ühendus. samal ajal igas piirkonnas peab äh, ta-, tagama tasakaalu. see tähendab seda, et äh, need riigid peavad olema küllaltki äh, tugeva taustaga ja selline regioonide erastamine ei tähenda, et see tekitaks mingeid takistusi kahepoolsetes suhetes. kui me vaatame nüüd üldiseid mm, programme, mis riigid peavad äh, välja töötama, siis nad peavad olema äh, juba arvesse võtma olemasolevaid partnerlusleppeid ja tuleb kasutada juba olemasolevaid taristuid ja eh, tarnekoridore mul on tunne, et võib osutuda vajalikuks äh, olla siin väga täpsed ja selged, et oleks kindel, milline on iga partneri vastutus äh, kriisiolukorras. komisjon peab äh, meeles pidama, et liikmesriigid ei ole gaasi omanikud, seega peab vaatama üle ka kaubanduslikud äh, aspektid. artikkel viisteist, kus räägitakse äh, äh, suhetest erinevatele poolte vahel, on vaja neid aspekte selgitada. me peame vaatama kogu mehhanismi, kuidas see toimima hakkab ja missugused riskid võivad sellest sündida, näiteks Ukraina naaberriikidele, ma pean siin silmas Slovakkiat loomulikult me ei või äh, äh, saa siin võrrelda, äh, rääkides gaasist, mis tuleb Ukrainast. kui kriis toimuks, toimub kuskil Euroopa riikides, siis me peame vaatama, kuidas on võimalik nii-öelda need kra- ja kui need kraanid kinni keeratakse, siis me peame vaatama, mis, mis võib juhtuma hakata me võime vähendada tarnimist äh, ka üksikute liikmesriikide kaupa. ma arvan, et liikmesriigid kindlasti ei nõustu selle ettepanekuga. me valmistame ette muudatusettepanekut, mida me kindlasti teile esitleme. jääme ootama edasist koostööd, aitäh! aitäh, härra Van Mildeburg, Aldo fraktsiooni nimel! aitäh ähm paraku varjapäevade Rakovšis ei saa siin olla ja räägin tema äh, nimel. gaasivarustuskindlus on osa kogu Euroopa strateegiast, mis puudutab äh, energiavarustuskindlust ja see on oluline ka konkurentsivõime ja majanduskasvu jaoks. kahe tuhande kümnendal aastal juba tehti esimesed sammud, et äh, edendada äh, koostööd ja leida vastus rahvusvahelistele väljakutsetele energiavarustuskindluse alal, kuid liikmesriikide vahel on siin olulisi erinevusi ja äh, ja äh, väga oluline on siin ka piiriülene mõõde, me peame kõrvaldama tõkked liikmesriikide vahel, me peame äh, hoidma äh, piirides ka kulud, äh, see regionaalne lähenemine, nagu ütles ka härra Van Nistelrooy, on, on erinev regioonipõhisest lähenemist aga see on äärmiselt oluline, ähm, et äh, gaasitarned äh, oleksid äh, võimalikud ka siis, kui siseturul tekib kriis. liidu ähm, energiavarustuskindluse tagamiseks ja energiaturu stabiliseerimiseks on oluline, et meil oleks ähm, regulatiivraamistik ja et me edendaksime ka tarneid siseriiklikest allikatest tuleb tegeleda äh, äh, siis äh, allikate tarni mitmekesistamisega ja vähendada sõltuvust välistarnijate, välistarnijatest. ja see kehtib nii tarnijate tarnekanalite kui ka tarneallikate puhul. selleks, et tagada energiakindlus kõigis liikmesriikides äh, kogu Euroopa Liidus. projektid, eh, mis eh, ei järgi neid eesmärke, ei peaks saama Euroopa rahastust. me peaksime lähtuma mitte ainult solidaarsusest ja koostööst, vaid oluline eh, on ka austada turumajanduspõhimõtteid. me peame püüdlema selle poole, et tuvastada iga piirkonna riskid ja siis peame tegema koostööd, et neid riske leevendada ja samas tagades, et need meetmed oleksid ka äh, kulutõhusad tarbijale. suur äh, tänu, äh, proua esimees. aitäh, proua Michal, te, te olete ka variraportööri, teil on sõna. suur tänu. jah, gaasivarustuskindlus on loomulikult väga oluline ja ka piiriülene solidaarsus. meil on põhiliselt kolm märkust. esiteks kuigi gaasivarustus on ääretult oluline, siis kui me soovime ennetada hädaolukordi, siis parim ennetus on ikkagi see, et me arendaksime välja taastuvenergiaallikad ja kohalikud ja piirkondlikud energiaallikad. see oleks siis esimene asi, mida meie peame oluliseks. teiseks, ja siin olen täiesti nõus kolleegiga, kes äh, sotsiaaldemokraatid demokraatlikust äh, fraktsioonist, kes ennist sõna võttis. meil on natukene probleeme esmaste sotsiaalteenuste osutajate definitsiooniga. meil ei ole päris selge, kas me peaksime defineerima selle mõiste Euroopa tasandil või võib-olla peaks see jääma liikmesriikide teha? meie eelistaksime küll Euroopa tasandil seda defineerida, aga kui me püüame seda teha, siis muudatusettepanekus üheksa on tõepoolest püütud seda ka natuke siin diferentseerida. kui me seda teeme Euroopa tasandil, siis peab mänguruum jääma laiemaks, siin on juttu äh, näiteks haridusasutustest, äh, lastehoiuasutustest, kaitse ja turva äh, Äh, teenustest, ma arvan, et äh, siin peab äh, asja natukene üksikasjalikumalt käsitlema. ja siis veel kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamine on loomulikult oluline. kui me tahame regionaliseerida, siis me peame tõepoolest selgemalt kaasama ka oma partnereid, me soovime, et see tuleks ikka selgemalt välja. aga arvan, et üldises plaanis on meie seisukohad siin väga lähedased. suur tänu. härra Rope, kas soovite sõna? härra Škorlitsi nimel. aitäh, eesistuja. kolleegid ma tahaksin väljendada meie kolleegi pettumust, kes esindab, esindas meie fraktsiooni, tal on väga kahju, et ta ei saanud äh, siin ise täna olla. meil on väga hea meel teie tehtud äh, töö üle ja muudatuste üle, me nõustume sellega, et praegune seadusandlus ei taga gaasiturgude stabiilsust, seetõttu me tervitame uute mehhanismide kasutuselevõttu ja olemasolevate mehhanismide tugevdamist, et tagada piisav kaitsetase ja samuti, et edendada koostööd liikmesriikide vahel. nõustume, et sellistel juhtudel, kus mõnes liikmesriigis turumajandusmehhanism ei toimi, siis peaksid naaberriigid saama kaitstud võimalike tagajärgede eest meil on vaja head vastupanuvõimet katkestuste korral ja tooksin teile ühe näite. Leedus on veeldatud maagaasiterminal, mida kasutatakse, mille võimsust kasutatakse ainult kolmandiku äh, võrra, me võiksime seda tõesti rohkem kasutada aga selle asemel, et siin nüüd äh, valjuhäälselt sõna võtta sellel, äh, sellel teemal, äh, tahan öelda, et meil on vaja Nord Stream kahte, kui Nord Stream ühte kasutatakse ainult, selle võimsust kasutatakse ainult poole võrra ja nüüd, kui me räägime taastuvenergiast ja rohelisest energiast, siis me teame, et neid kasutatakse üha rohkem. ja see tähendab, et gaasi tarbimine ei kasva tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele küsimusele, nimelt kütteostuvõimetus. mitmed või on palju inimesi, kellel on raskusi energiaarvete tasumisega, eriti talvekuudel, kuna hinnad on väga kõrged, siis siis langevad need pered eelkõige talvekuudel allapoole vaesuspiiri ja sellepärast on oluline rõhutada lisakaitsemeetmete olulisust, et äh, vältida kütuste võimetust, et liikuda jätkusuutliku energia tarbimise poole. juhiksin teie tähelepanu ka tohutule potentsiaalile, mis peitub ähm, taastuvenergias. fossiilkütustel põhinev energia võib äh, olla kohati vajalik, et kaitsta meid välistarnijate äh, liigse mõju eest, me peame rääkima äh, ka energiatõhususest ja kõike seda tuleb hinnata ja me peaksime püüdma vähendada ka energiakulusid. endise linnapeana tahan ma öelda, et oluline on vähendada küttekulukust, meie suutsime seda äh, kahekordselt vähendada ja me kasutasime selleks äh, tõukefonde oluline on tõepoolest Horisont kaks tuhat kakskümmend ja finantsinstrumendid, neid kasutatakse sünergias ja nüüd me peame edendama ka liikmesriigide vahelist koostööd, mis ta praegu praktiliselt ei esine. me peame parandama ka transporditaristut ning roheliste raportööri, valiraportöörina tahan teid tänada ja loodan, et äh, me leiame kompromissid. suur tänu teile teie töö eest. suur tänu, proua Tomato. Äh, teda vist ei ole kohal, võib-olla ta hiljem võtab sõna, aga nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale Energia peadirektoraadist härra Moose. Uh, suur tänu, proua esimees. lugupeetud saadikud, suur tänu küllakutse eest, et äh, siia tõepoolest ähm, energiavarustuskindlus on üks osa energialiidu põhimõtetest, energiatõhusus on väga oluline, taastuvenergia ja taastuvenergiaallikad äh, hõlmavad ka biogaasi mida võib kasutada, mida võib sööta energiavõrku ja sellepärast on see ka osa arutelust. nii et see on teatud määral seotud ka taastuvenergia tegevuskavaga. me mõistame, et ähm, energiavarustuskindlus on äärmiselt oluline osa arutelust ning äh, selle aasta lõpus ka tuleme välja ettepanekutega, mis puudutavad nii energiatõhusust kui taastuvenergiat. gaas mängib väga olulist rolli, kuid ja, ja ta mängib seda kõigis stsenaariumites, mida olen välja arendanud kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, see on väga oluline osa üleminekul süsinikuvaesele majandusele, aga olles seda öelnud, me ähm, oleme väga palju teinud energia siseturu tugevdamiseks ja jätkame seda, kuid me peame mõistma, et siseturg ei suuda kõiki probleeme äh, lahendada ja sellepärast arvame, et see määrus on vajalik ja seda äh, ja seda võttes arvesse ka gaasikriisi, mis meil oli kahe tuhande neljandal, kahekümne üheksandal, kahekümne üheteistkümnendal aastal. praegune lähenemine ähm, keskendub liigselt riiklikule lähenemisele, ei võta, ei võeta arvesse mõjusid naaberriikidele, mis võib olla kohati väga negatiivne. sellepärast on meie meelest väga oluline piiriüleste meetmete loomine koostöö liikmesriikide vahel ja me ei peaks jääma siin ainult analüüsi juurde. analüüs on väga oluline ja see on üks eeltingimus meetmete võtmiseks, kuid see ei ole piisav. meil on vaja konkreetseid meetmeid, ähm, piiriüleseid meetmeid ja selleks on meil vaja rakkerühmi liikmesriikides me ei saa jääda ainult sellise ad hoc mehhanismi juurde, mis toimub äh, alt üles, et liikmesriigid äh, siis tuleksid kokku pärast seda, kui määrus on vastu võetud ja siis äh, aeganõudvate menetluste käigus leiavad koostöömehhanismid, vaid meil on vaja väga konkreetseid meetmeid ja ma loodan, et, et seda otsust ei viivitata liigselt, nii parlament kui nõukogu on valmis seda vastu võtma meil on vaja selgeid äh, kriteeriume piirkondade jaoks, on olulised, et need grupid oleksid äh, suhteliselt väiksed ja stabiilsed ja et äh, liikmesriikide tugevused ja nõrkused looksid sünergiat, nii et ka need nii-öelda tugevamad liikmesriigid, kellel on juurdepääs likviidsetel turgudel, need saaksid korvata teiste liikmesriikide probleeme tegemist on sellise hea täiendava äh, mehhanismiga, aga see ei saa, ähm, see ei saa asendada olemasolevaid äh, regionaalseid gruppe, vaid saab ainult täiendada et oleks selge, kust see gaas tarnitakse, kui tekib vajadus ja et see tõesti jõuaks äh, kõigi piirkonnas olevate riikideni. solidaarsus on väga oluline osa sellest määrusest tagamismehhanismina, me, me peame siin mõtlema ka täpsemalt äh, halduslike ja finantsteemade üle. septembris gaasikoordineerimisrühmas ka eksperdid äh, räägivad sellest, äh, kaasatakse liikmesriigid kui sisu, sidusrühmad. aga me arvame, et määrus ei saa kõike kõike väga rangelt kindlaks määrata, sest et olukord on väga erinev erinevates piirkondades. väga oluline põhimõte on ka lepingute läbipaistvus, et äh, oleks võimalik lihtsamini läbi viia riskihinnanguid liikmesriikide poolt ja komisjon peab äh, läbi vaatama need. me oleme teadlikud ja me oleme näinud gaasikriisi olukorras, et liikmesriigid, kes ei ole piisavalt teadlikud võimalikest piirangutest ähm,, ärilistes lepingutes tarnijate ja gaasiostjate vahel. Ähm, ähm, et nad tihtipeale ei olnud teadlikud ähm, neist äh, olulistest piirangutest, nii et see peab äh, muutuma, selleks on vaja ka automaatset teadusmehhanismi. edasi väga oluline on koostöö parandamine energiaühenduse osaliste vahel, siin on vaja tasakaalustatud lähenemist äh, mõlema osapoole huvides äh, on oluline tagada vastastikus, see on tõesti mõlema poole huvides, et see ei oleks ühepoolne, ka meie siseturgu tugevdab see, kui kui energiaühenduse äh, puhul toimib äh, koostöö. kaitstud tarbijad, esmaste sotsiaalteenuste osutajad, ma arvan, et ka siin on meil vaja tasakaalu jätta paindlikkus liikmesriikidele ning äh, Euroopa äh, tasandi definitsiooni loogika on see, et et äh, tarnekindlust ei tohiks takistada või mõjutada negatiivselt see, et mõni liikmesriik on siin liiga helde, aga samas peab liikmesriikidel jääma ka piisav paindlikkus. ja lõpetuseks taristu, me arvame, et meil on vaja ehitada nii palju kui vajalik, kuid juba olemasolevaid rajatisi võimalikult hästi omavahel ühendada. meie analüüsid on ka näidanud, et, et, et tihtipeale on, on mõistlik luua äh, see kahesuunalise voolu võimalus. Äh, suur tänu teile meid siia kutsumast ja ootame koostööd, edasist koostööd teiega, suur tänu! suur tänu, härra Poebo, kas soovite sõna lõpetuseks? Kilka e, słów na koniec. E, jah, paar sõna kokkuvõtteks. suur tänu teile kõigi nende kommentaaride eest ja nende ettepanekute eest ma arvan, et teie ettepanekud muudavad minu arvamuse ainult tugevamaks. mul on hea meel, et me oleme siin ruumis suures osas ühel meelel, et meil on vaja lisameetmeid. mis parandaksid varustuskindlust ühisturul. ma arvan, et selle juures aitaksid meid kolm asja, esiteks piirkondlikud äh, grupid, teiseks solidaarsus ja kolmas, kolmandaks solidaarsus äh, või tähendab solidaarsus konkreetsete liikmesriikide vahel ja kolmandaks läbipaistvus lepingute puhul. ja tahaksingi need kolm aspekti võtta aluseks Äh, aga ma olen äh, muidugi avatud kõigile muudatusettepanekutele, mida võite esitada seoses nende teemadega, mille tõstatasite nüüd äh, kindlasti on kooskõlas sellega, mida ka mina olen oluliseks pidanud, ehk siis need kolm põhilist suunda, mida arvamuses puudutamisest välja tõin. suur tänu teile kõigile veel kord ja tahan väljendada oma veendumust, et arvamus, mille koos, koostame annab Regionaalarengu Komisjonile kindlasti tunda, et me anname olulise panuse selle määruse kujundamiseks ja tugevdamiseks ja tulemuseks on parem gaasivarustuskindlus kogu Euroopa Liidu jaoks. suur tänu! aitäh! suur tänu ja lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde see on siis uuringu esitlus, mille on tellinud poliitikaosakond B Euroopa Komisjonis nimelt üldhuviteenused rahastamisperioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja Riigikomisjon soovis seda uuringut, et äh, hinnata Euroopa tõukefondide panust üldhuviteenuste pakkumisse sellel rahastamisperioodil uuringu, uuring on siis koostatud ja täna tutvustab meile uuringu tulemusi härra Erik Lürsen, vanem konsultant. ja pärast äh, tema ettekannet annan sõna komisjoni liikmetele küsimuste esitamiseks, äh, aga nüüd härra Klõõrsen, teil on sõna. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, palun, tänan võimaluse eest, et äh, saan tutvustada teile meie uuringut, mis puudutab üldhuviteenuste osutamist äh, rahastamisperioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. kui tegemist on üldhuviteenustega, siis ühtekuuluvus Äh, poliitika raames on see nii väljakutseks kui paradoksiks. väljakutse on see kahel põhjusel. esiteks, väga suur osa ühtekuuluvuspoliitikast on otseselt või kaudselt seotud üldhuviteenuste osutamisega. ja teiseks, üldhuviteenuste äh, mõistet kasutatakse harva ühtekuuluvuspoliitikas, see kuulub pigem äh, konkurentsipoliitikasse ja seetõttu Äh, on siin äh, ühelt poolt tegemist avaliku huvi äh, kaitsmega ja mm, ja konkurentsiga. ja siin on ka paradoks, et kuna need on väga olulised majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks, neid edendatakse selleks, et tagada nutikat ja kaasavat majanduskasvu, aga väga mm, harva neist räägitakse ühtekuuluvuse raames. nii et mis asjad need üldhuviteenused on, neid määratletakse majandustegevusena, mida öö, ähm, osutatakse turumajanduse tingimuses, mis öö, ähm, on ähm, avalikus huvides, mida ilma avalike öö, Äh, avaliku sektori sekkumiseta ei oleks võimalik osutada. meil on määrused ja poliitikad, äh, sellepärast et meil on neid määrusi ja poliitikaid vaja, nii et äh, see sekkumise mm, taseme määratlus on veidi tautoloogiline ja mm, nende pakkumine ei ole ei lihtne ega ähm, E, e, piirkonnad on väga erinevad, inimesed, kes neis elavad, on väga erinevad, neil on erinevad vajadused ja ja ajas muutuvad näiteks lairibaühendused ja mobiilse interneti puhul on ka, samuti olnud tegev, küsimus selles, et kas tegemist peaks olema üldhuviteenustega. ja et üldhuviteenuste, teenused on väga dünaamiline valdkond ja vaja on poliitikat pidevalt äh, uuendada, et reageerida muutustele. ja selles äh, lühikeses ülevaates ma siis äh, kõigepealt käsitlen üldhuviteenuste osutamist Euroopas ja siis vaatame seda, mida struktuuri- ja investeerimisfondide raames on tehtud ja esitleme reguleerimise poolt. esiteks, äh, üldhuviteenused moodustavad väga suure osa Euroopa majandusest, kakskümmend viis protsenti lisandväärtusest, äh, kolmkümmend protsenti tööhõivest, kakskümmend kaks protsenti kõigist investeeringutest on seotud üldhuviteenustega, need on, äh, numbrid on riigiti erinevad, kui tegemist on äh, lisandväärtusega, siis äh, vähem kui kakskümmend protsenti Rumeenias, rohkem kui kolmkümmend protsenti Belgias, Skandinaavia riikides, Prantsusmaal ja tööhõive puhul on erinevused veelgi suuremad, vähem kui üheksa protsenti ähm, Rumeenias ja väga palju rohkem äh, Belgias ja Skandinaavias äh, ja investeeringute puhul äh, üksteist protsenti Ühendkuningriigis, viiskümmend kuus protsenti Leedus, nii et erinevused on väga suured. ja kui me vaatame kahe tuhande kuuendat, kahe tuhande kümnendat aastat, siis üldhuviteenuste üldine olulisus on suurenenud, nad on majanduskriisi puhul olnud stabiliseerivaks faktoriks ja seda tuleb ar samuti arvesse võtta. nii et üldhuviteenuste poliitika ke keskmiselt tegeleb umbes ühe protsent, ühe neljandikuga Euroopa majandusest ja seetõttu on nad väga olulised ja väga raske on neist äh, funktsioneerivat kategooriat teha Euroopa poliitikates. samal ajal võib öelda, et äh, tegemist on sellise poliitikavaldkonnaga, kus, äh, mis määratleb äh, Euroopa sotsiaalset turumajandust. see ei puuduta ühinemisvabadust, streigivabadust ähm, või muid streike, Euroopa Liit aga võtab meetmeid selleks, et võimaldada Äh, ametiasutustel täita avaliku teenindamise kohustamist, nii et see on väga oluline Euroopa äh, majanduses, väga oluline on määratleda, et mida siis äh, see sotsiaalne turumajandus tähendab. ja siin on teatav tasakaalustamatus, me ühelt poolt teame, et protsessid selleks, et luua ühiseid me-, menetlusi selleks, et üldhuviteenuseid osutada, on väga aeglased ja väga kohmakad, aga samas, kui tegemist on vabadustega, mis tulenevad ühislepingutest, e, siis seal toimuvad e, muutused väga kiiresti. ja üldhuvi teenused on väga e, mitmekesine valdkond, väga raske on siin mingeid üldiseid põhimõtteid sõnastada, et kuidas nendega tegeleda, aga meil on siin erinevaid Äh, võimalusi, kuidas nendega hakkama saada, esiteks algusest peale turgu reguleerida, luua turul äh, mingi raamistik üldhuvi teenuste osa, osutamiseks, aga teine võimalus on vaadata vabaturu toimimist ja kompenseerida vabaturumajanduse nega-, toimimise negatiivseid äh, nähte ja see on see prevaleeriv lähenemine, erinevus on aga võib-olla väga paljude väga suurte avalike investeeringute puhul, nagu te, näiteks äh, transpordi või äh, energeetika puhul, millised on peamised äh, probleemid äh, seoses üldhuviteenuste osutamisega, esiteks on vaja parandada äh, teenuste sisseostmist, me teame, et see on järjest rohkem äh, levinud me peame teadma seda, et äh, Euroopa äh, konkurentsimäärused äh, siin piiravad seda, praeguses õiguslikus raamistikus on kõigi ametkondade jaoks kõige turvalisem teenuseid sisse osta üle Euroopa selleks, et vältida riigiabi kasutamise süüdistusi. seda on keerukas teha ja vaja on raamistikke, mis võimaldaks äh, ametiasutustel seda võimalikult hästi teha. mis puudutab äh, kvali-, teenuste kvaliteeti, siis äh, tuleb arvesse võtta seda, et on kvaliteedielemente nagu näiteks kät-, taskukohasus, kiirus ähm,, kättesaadavuse lihtsus ähm,, mida tuleb salves, samuti arvesse võtta ning väga oluline teema on, et kuidas luua selliseid avaliku erasektori partnerlusi, mis tagavad kõiki ootusi, mis on, seonduvad avalike teenustega. me teame, et meil on Euroopa investeerimispanga ja Euroopa Komisjoni juures avaliku e-, erasektori partnerluse teabekeskus e aga meil on alati olnud probleeme avaliku ja erasektori partnerlusega regulatiivsete piirangute tõttu ning äh, tuleb ära kasutada sotsiaalset ettevõtlust. see on samuti väga suur ja järjest suurem osa üldhuviteenuste osutamisest, eriti kriisiaegadel. Äh, paljudes riikides on sotsiaalne ettevõtlus äh, osutunud järjest olulisemaks. me peame leidma stabiilsema regulatiivse raamistiku, mis võimaldaks selle edasist arendamist neljandaks on probleeme äh, demograafilise polariseerumisega, et ühelt poolt äh, rahvastik koondub teatavatesse punktidesse, teisalt äh, rahvastiku arv väheneb. erinevates Euroopa osades on erinevaid meetodeid, kuidas kohanduda vananeva ühiskonna ja ähm, elanike koondumisega on äh, võimalik äh, vahetada parimaid äh, tavasid sellega seoses ja veel üks teema, mida mainiksin, on üldhuviteenuste osutamise piiriülene lõimimine. seal on väga palju asju, millele võiks tähelepanu pöörata. see on keskse tähtsusega Euroopa tasandil, seda, siin on oluline see, et kuidas ületada regulatiivseid ja keelelisi barjääre liikmesriikide vahel. kui me vaatame nüüd praegust äh, struktuuri ja investeerimisfondide panust äh, üldhuviteenuste osutamisse, siis struktuuri ja investeerimisfondidega äh, toetatakse eelkõige üldhuviteenuste investeeringuid, mitte üldhuviteenuste osutamist. ja temaatiliste, temaatiline keskendumine võib piirata üldhuviteenuste osutamise ulatust, et võib-olla ei, ei ole mõeldud äh, näiteks sellele, et kuidas võiks haridus äh, aidata paremini toimima, toimida äh, tööturul, see keskendumine teatavatele ähm, valdkondadele võib probleeme tekitada, kui tegemist on temaatiliste eesmärkide väljavalimisega. ja ei ole mingeid spetsiifilisi regulatiivseid sätteid üldhuviteenustega seotud projektide jaoks ja võttes arvesse nende teenuste eripärasid, siis neid ei ole struktuuri- ja investeerimisfondide määrustes kaasatud ja väga olulise, olulist rolli mängivad ka riikideülesed territoriaalse koostöö programmid, kui tegemist on heade tavade levitamisega eh, uuenduslike üldhuviteenuste osutamisega. mõningad keskused on õnnestunud luua, näiteks eh, Põhja-Rootsis on üks eh, inimeste eh, koolitamise ja tööturule integreerimisega tegelev eh, riigiülene eh, keskus Saarimaal mm, Saksamaa-Prantsuse piiril on samuti üks veepuhastusprojekt ja me näeme, et territoriaalse koostöö programmidega on jõutud nii kaugele, aga vaja on dialoogi äh, selleks, et äh, tõesti oleks meil ähm, hästi toimiv äh, üldhuviteenuste osutamine ka piiriüleselt võimalik. ja tahaksin siin äh, struktuuri ja investeerimisfondide panust üldhuviteenuste osutamisse siin näitlikustada mõningate ähm, näidetega, et kuidas on seotud määrus, partnerluslepingud äh,, rakenduskavad, sotsiaalelamispind Maltal, ähm, partnerluslepingus äh, on äh, siis kirjas, et äh, programmi abil soovitatakse, soovitakse ehitada parema kvaliteediga sotsiaalmaju, ähm, parandada avalikku ruumi, Äh, parandada sotsiaalkortereid äh, ja põhjendus oli, et äh, nende investeeringute kaudu sotsiaalelamupind saavutatakse mm, mm, paranemine tervishoius ja sotsiaalses lõim-, sotsiaalses lõimituses. Eh, struktuuri- ja investeerimisfondide puhul on äh, oluline siis äh, nende mõju sotsiaalelamu pinnale ja kui siin on eesmärgiks siis parandada inimeste tervist ja sotsiaalset lõimitust ja siis võiks muidugi küsida, et äh, kas teistsugused sekkumised oleks võinud olla tõhusamad äh, Mm, kui ähm, tegeleda ähm, Valeta äh, kesklinnaga, et võib-olla oleks äh, mm, loogika olnud selles, et ähm, tagada elanikkonna parem lõimitus, aga kui me mõtleme siin konkurentsipoliitikale, siis see domineerib ka ühtekuuluvuspoliitika puhul. nii et äh, tegelikult äh, ei ole siin äh, ühtekuuluvuspoliitika põhimõtteid hästi välja toodud. siin on öeldud, et sekkutakse ähm, äh, elamispinna turule, kuna seal on et, nähtud, et on probleeme ja et need probleemid tekitavad juba äh, tervishoiuprobleeme äh, aga ei ole lähtutud äh, ühtekuuluvuspoliitikast, et meil on teatavad äh, eesmärgid, äh, millest tuleks lähtuda, kui me programmide toimimisloogikat paika paneme ja kuna seda tehtud ei olnud, siis jõuti selliste investeeringuteni, mis tähendas sekkumist ähm, mingis naabruskonnas, Valettas äh,, ja on kooskõlas ka poliitika loogikaga. ja teine näide on lairibaühendus Eestis. on investeerimisprioriteet ehitada lairibavõrgustikke ja selle tulemusena on siis partnerlusleping tekkinud, et äh, ehitada kiire lairibaühendustaristu kogu Eestis, äh, siis äh, paranda-, eesmärgiks on siis olnud parandada äh, lairibaühendusi äh, ja selleks, et äh, toetada e-teenuste äh, osutamist ja võib muidugi öelda, et rohkem lairibaühendusi võimaldavad äh, ettevõtetel ähm, tegeleda e digitaalmajandusega ja et tegemist oleks ähm, teadmuspõhise majanduskasvuga äh, aga vahel ei ole see optimaalne avaliku sekkumise viis, kui lihtsalt toetatakse rohkem äh, äh, teadmistepõhist majanduskasvu, et see tähendaks nõudluse äh, toetamist ja, ja erafirmad võiksid ise võib-olla selle lairibaühenduse luua. et see taristu loogika tuleneb konkurentsipoliitika lähenemisest äh, avaliku huviteenustele, et alati on väga palju keskendutud taristule äh, ja turutõrgetele, äh, millele, mida soovitakse korvata. nii et kui me räägime siin vajakajäämistest, siis võib öelda, et vaja on äh, edasi tegeleda nende kriitiliste lähenemistega, et kuidas äh, üldhuvid teenused võiksid äh, anda panuse piirkondlikku arengusse, et võib mõelda sellele, et kui juurdepääsetavad nad on, kui taskukohased, võib mõelda meetmete mitmekesisusele, mis võimaldaksid saavutada seda, et meil oleks suurem ühtekuuluvus regionaalse arengu puhul arvan, et meil oleks rohkem äh, jõukust ähm, piirkondlikul tasandil ja infrastruktuuri investeeringute puhul äh, peamiselt ongi siis tegemist taristu investeeringutega ja ehkki soovitakse territoriaalselt lõimitud lähenemisi edendada, siiski me näeme, et äh, tihti on tegemist sekretariaalse loogikaga, et äh, transpordiprojekti vaadatakse eraldiseisvalt, äh, ei võeta arvesse selle mõju sotsiaalsele ühtekuuluvusele, tööturu toimimisele ja me näeme, et struktuuri investeerimisfondide laiemat laiem arvessevõtmine võiks äh, toetada uuenduslike üldhuviteenuste pakkumist äh, rohkem. ja üldhuviteenused on äh, struktuuri- ja investeerimisfondide puhul tihti ka väiksema osakaaluga ja kui me vaatame praegust äh, raamistikku, siis vaja on tõsta teadlikkust ähm,, kasutada üldhuviteenuseid proaktiivsemalt arengu äh, edendajatena, et mõelda sellele, kuidas üldhuviteenised, teenused võivad aidata meid äh, piirkondliku arengu eesmärkide saavutamisel. ja me saame äh, territoriaalse koostööprogramme äh, Äh, kasutada selleks, et äh, levitada teadmisi heade tavade kohta. Ähm, näiteks kui tegemist on äh, väga hõredalt asustatud piirkondadega, me võime olemasolevate instrumentide kasutamist edendada selleks, et integreeritud äh, investeeringuid äh, teha. ja pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat äh, on terve rida asju, mida veel oleks võimalik arendada. näiteks võiks üritada üle saada sellest äh, konkurentsipoliitika põhisest äh, lähenemisest üldhuvi teenustele, et võiks äh, pigem määratleda, et milline on see avalik huvi, millest tuleb lähtuda, kui tegemist on üldhuvi teenuste arendamisega, et näiteks transpordiprogrammide või taristuprogrammide puhul tuleks ära kasutada partnerlusi selleks, et tõesti aktiivselt määratleda, et milline see avalik huvi on ja vaja on läheneda äh, struktuuri investeerimisfondidele nii, et äh, nad äh, täiendavad konkurentsipoliitikat, et neil on oma loogika, tuleks näidata, et et oluline on lähtuda sots-, sellest, et tegemist on sotsiaalse turumajanduse kahe nii-öelda tugisambaga äh, ja struktuuri ja investeerimisfondide panus üld- või teenuste osutamisele peaks olema vähem sektoriaalne ja rohkem ühtekuuluvusele orienteeritud. peaksime üritama seirata üld- või teenuste osutamist äh, madalamal tasemel kui piirkondlikul tasandil praegu üldhuviteenuseid osutatakse tõesti väga kohalikul tasandil ja seire parandamine tooks äh, välja väga paljusid probleeme, mis seonduvad mm, üldhuviteenuste osutamisega ja miks mõningatel äh, piirkondadel on probleeme üldhuviteenuste arendamisega. on väga palju võimalusi äh, Ähm, edendada üldhuviteenustega seotud territoriaalse koostöö võrgustikke ja seda instrumenti võiks äh, rohkem kasutada sel eesmärgil. ja võib äh, jätkata siis äh, parimate tavade äh, Äh, levitamist äh, üld- või teenuste osutamise valdkonnas, võib innustada dialoogi pidamist äh, selles osas, et kuidas struktuuri- ja investeerimisfondid saaksid rohkem panustada üld- või teenuste osutamisse. me näeme, makropiirkondade strateegiate puhul juba selliseid lähenemisi, need on mingil määral toiminud raamistikena, kus toimub äh, dialoog teatavate üld- või teenuste osutamise seo-, äh, osutamisega seoses näiteks Aadria ja Joonia mere äh, prügi majanduses on selliseid lähenemisi näha olnud ja seda võiks palju rohkem kasutada. ja parandada lisaväärtus äh, hindamist, kui tegemist on üldhuvi teenuste osutamisega väga kaugel asetsevat, keskusest kaugel asetsevates piirkondades. selleks, et legitimeerida neid kulusid, tuleb vaadata lisandväärtust, mida need üldhuvi teenused äh, loovad ja see võimaldaks äh, äh, hinnata neid täiendavaid äh, kulusid, mis seonduvad üld- või teenuste osutamisega kaugetes piirkondades, et ja vaja on analüüsida seda, kuidas struktuuri ja investeerimisfondide toetus võiks mm, sotsiaalmajanduslike algatusi äh, toetada, et ähm, vaja oleks võib-olla ära kaotada mingid miinimum äh, äh, künnised, et see oleks kättesaadav kõigile organisatsioonidele. aitäh tähelepanu! suur tänu selle ettekande eest, see oli tõesti väga põhjalik ja üksikasjalik daamid ja härrad, nüüd on sõna teil, kas kellelgi on äh, mõni arvamus väljendada, palun, härra Nilsson. Tack så mycket. Om jag pratar svenska så vet jag att författarna också förstår. Eh. Suur tänu, räägin äh, rootsi keeles, sest äh, seda mõistab ka meie kõneleja. mind ei olnud komisjonis, kui äh, see uuring detailid, aga suur tänu selle eest, ma lugesin läbi kokkuvõtte, vaatasin läbi selle dokumendi ja tegelikult minu kogemused linnapeana kinnitavad seda. ja see käib ka tuleviku tee kohta, mis tuleks võtta siin on välja toodud faktid, siin on välja toodud probleemid ja on esitatud ka soovitused, kuidas need lahendada. kõige olulisem järeldus ehk mida võiks äh, siit teha, on see, et üha selgemalt tuleb välja, et asutused, omavalitsused, kogukonnad ähm,, neid mõjutavad üha rohkem erasektori tööd. ja see tähendab, et on ka rohkem, äh, rohkem sidu, see tekitab rohkem sidusust ja rohkem äh, aktsepteeritakse seda kõike. ma arvan, et see on väga positiivne ühtekuuluvuspoliitikale ja ma ütlen seda ka ähm, sotsiaalmajanduse laiendatud töörühma liikmena Euroopa Parlamendis. ma arvan, et äh, see mängib äh, üha suuremat rolli liikmesriikides. veel tahan öelda, et äh, meil on vaja poliitikat, mis ei ole orienteeritud niivõrd valdkondlikult, vaid äh, pigem lähtuks ühtekuuluvuspoliitikast ja kui meil see õnnestub, siis suudame luua ka paremaid süsteeme, tulemuslikumaid projekte mis annavad ähm, lõppkokkuvõttes ka paremaid tulemusi. meie Regionaalarengu Komisjonina peaksime pühenduma sellele eesmärgile. ja me peaksime paluma sekretäriaadil selle kõik väga põhjalikult läbi lugeda, et me saaksime seda oma töös ka arvesse võtta ja see puudutab ka koostööd teiste komisjonidega, näiteks majanduskomisjon, kui me näiteks äh, tahame majanduspoliitikat äh, hinnata, siis saame viidata sellele uuringule, nii et ma arvan, et äh, sellest on tulevikus tõesti väga palju kasu, suur tänu! suur aitäh! järgmisena härra Pogovitš <clears throat> Hvala lepa za eh, to študijo, ki mislim, da je zelo kvalitetna. Tudi eh, zelo pomembna za naše. suur tänu selle uuringu eest. ma arvan, et tegemist on väga olulise uuringuga meie tulevase töö jaoks. ja et saaksime valida tulevased töösuunad meie komisjonis, kui peame mõtisklema ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle nõustun nendega, kes on veendunud, et sotsiaalne sidusus Euroopa piirkondades ja Euroopa linnades on üks olulisemaid äh, asju, millele peame tulevikus tähelepanu pöörama ja sellepärast äh, on oluline, et äh, Euroopa oleks konkurentsivõimeline ja selleks on oluline ka säilitada sotsiaalne sidusus liikmesriikide vahel on suuri erinevusi, ka ühe liikmesriigi sees on piirkondi, kus on olud väga erinevad. ka mina olin aastaid linnapea ning ma pean ütlema, et on tõesti väga suuri erinevusi avaliku sektori toimimise kvaliteedis. ma olen sageli rõhutanud, et me peame tõstma avaliku sektori töö kvaliteeti ja nii saame vähendada ka vaesust ka käesolev uuring, uuring näitlikustas seda väga hästi. ma tahaksin rõhutada seda, et demograafilised muutused, muutused demograafilises struktuuris on asi, millega tuleb tegeleda. me teame, millised on prognoosid ja üks oluline küsimus, millega peame tegelema, on elanikkonna vananemine Euroopas. on mitmeid uusi instrumente mille Euroopa peab leidma, et äh, anda oma vastus demograafilistele muutustele. võin tuua näite Sloveeniast. seal on äh, vanadekodusid, kus elavad inimesed, kes ei suuda ise enda eest enam hoolt kanda, kuid paralleelselt on olemas ka mm, kodus pakutav abi või toetus ja nii on võimalik kulusid vähendada, sest et mõned inimesed said jääda oma koju ja seal kasutada abiteenuseid. nii et mm, me mõtleme selles suunas, me oleme loonud äh, ka keskusi, mis aitavad äh, meil samuti kulusid vähendada ja see tähendab, et nendel inimestel on võimalik elada kvaliteetset elu. sotsiaalne siire, see on, see on äärmiselt oluline aspekt. Äh, sotsiaaltoetused äh, töötudele. Sloveenias on nii, et äh, noored inimesed tihtipeale kahtlevad, kas on üldse mõtet tööle hakata paljud otsustavad, et ei lähegi tööle. sest et nad saavad sotsiaaltoetusi, lastetoetusi ja need äh, sotsiaaltoetused on kõrgemad kui palk, mida nad saaksid, kui läheksid tööle. usun, et me peaksime riigisektorit kujundama nii, et kulud oleksid madalamad. mul on hea meel selliste uuringute üle. usun, et äh, meil on vaja vahetada parimaid tavasid, siin on räägitud ka makropiirkondadest, see muudab ähm, võrdluse lihtsamaks ja peab ütlema, et meil ei ole võimalik Euroopa Liidus äh, sellist äh, lahendust, mis sobiks kõigile vaid äh, me peame aru saama, et erinevates piirkondades on olud erinevad. mul on hea meel selle uuringu üle ja usun, et see on heaks aluseks meie tulevasele tööle. aitäh, härra Tomas, proua Tomasic, palun. Hvala lijepa. Vrlo kratko zahvaljujem na opšionoj stu-. suur aitäh, ma teen väga kiiresti. ma tahtsin äh, tänada selle uuringu eest ja ma tahaksin väga kiiresti oma arvamuse kokku võtta. meil on väga keerulised reeglid, meil on ka ajalimiidid, millest kinni ei peeta ja kui me tahame sisse viia mingeid muudatusi või parandusi, siis me tekit-, teeme asjad veel keerulisemaks. me ei saa äh, Eh, kvaliteeti kahe silma vahele jätta ja ka eh, terminitest peame kinni pidama, aitäh. aitäh, härra Annissalu, palun. Moet u zeggen dat eh, als ik bladzijde 118 en 109. Suur aitäh. kui ma vaatan lehekülgi sada kaheksateist ja sada üheksateist, siis ma näen, et siin on kaks asja kokku viidud määruses siin on erinevad osad, mis selles tekstis lähevad kokku üldhuvide kohta. on öeldud, et määrus ei ole sellega piisavalt tegelenud just nimelt poliitilisel tasandil erinevad aspektid kokku viia me siin pöördume oma peasekretäriaadi poole, võib-olla on kätte jõudnud just äh, see hetk, kus me peaksime uuesti midagi ette võtma, midagi ette tegema, ette võtma, sest et tegemist on ju konkurentsipoliitikaga tegelikult. arvamus on äh, siin kirja pandud niimoodi üldiselt, äh, siin räägitakse leheküljel sada kaheksateist uuest perioodist, mida me peame silmas pidama. et kui me nüüd peame üle vaatama või läbi vaatama kogu määruse väga põhjalikult, siis ma tean, kõikides sektorites räägitakse innovatsioonist, energia teemadel eh, Euroopa Komisjonist, aga me tahaksime teada, mis määral on see nüüd riigiabiga seotud, kuhuni see läheb, mis, mis punktini. ja konkurentsipoliitika on väga selge, väga arusaadav. meie peaksime eh, tegelema kogu selle süsteemiga no me teame, et äh, teemad on riigiülesed, sellega me peame arvestama. ma saan aru, et on vaja midagi selles osas teha. aga milline, mis on selle raporti follow-up või mis äh, jär-, sellele järgneb? ma tunnistan, et ma pean tõepoolest selle põhjalikumalt äh, läbi lugema, ma ei ole jõudnud seda veel teha aga kui me räägime nende sotsiaalmajadest, see on üldhuviteenus. aga kuidas liikmesriigid äh, seda tõlgendavad? teatud liikmesriikides on äh, kooperatiivid, mis äh, pakuvad teenuseid, millede ülesandeks on just nimelt tegeleda sotsiaalmajadega, sotsiaalkorteritega, aga teistes eh, liikmesriikides toimib see võib-olla teistmoodi. et me peame vaatama liikmesriikide eh, seadusandlust, et anda konkreetne vastus või meiepoolne reaktsioon ma saan aru, et äh, poliitilisel äh, tasandil äh, kas te mäletate veel seda Balkansteini määrust, oh, sellega oli tegemist ja siis lõpuks otsustati, et Euroopa tasandil me üldse midagi ette selles osas ei võta. me peame olema ettevaatlikud, sest siin on ka konkurentsi aspekt, sellel praegusel, praegusel juhul ei ole küll teema nii keeruline kuid me peame olema dünaamilised ja me peame oma järgnevaid samme samuti suutma ette näha. kolleeg ütles, et süsteem on juba küllaltki keeruline, me peame kogu süsteemi lihtsustama. aitäh, väga head küsimused. härra, proua Rodriguez, palun suur aitäh! ma tahtsin selle esitluse eest äh, suur aitäh öelda ja soovida enda poolt ka parimat, äh, suurimat edu teile teie töös. tihtipeale ei äh, juhtu nii, et räägitakse provintsi piirkondadest, aga siin Äh, neist räägitakse, see on oluline. ja selles mõttes me teame, et äh, on need ette nähtud aluslepete artiklis kolmsada nelikümmend üheksa, kus on peatükk nendele kaugematele piirkondadele kohta seega lisaks selgitusele, kuna need peatükid on sellised natuke keerulised, mis minu jaoks jääb veel selgusetuks, et kuidas see struktuuri- ja investeerimisfond saab neid investeeringuid üldhuviteenustesse teha, sest nendes kaugemates regioonides need on väga kallis, nende haldamine, et ma tahaksin väikest täpsustust selles osas. et see peatükk minu arust ei seleta seda piisavalt äh, lahti. Uh, are you ready to answer the questions? härra Kõlsson, kas äh, olete valmis vastama küsimustele, mis teile esitati? suur tänu kõigi nende küsimuste eest ja suur tänu ka kiidusõnade eest meie uuringu kohta nüüd, kui võtta see Hollandi sotsiaalmaade näide, seda tegelikult juba reguleeritakse Euroopa tasandil, sest et madalmaades oli varem universaalse, universaalne sotsiaalmajutuse äh, süsteem, suur osa elanikkonnast oli sellega kaetud nii-öelda, ega konkurentsireeglid äh, tegelikult sellega ei olnud kooskõlas ja nüüd on siis kogu, kogu süsteem ära muudetud, et seda kohandada Euroopa integratsioonile. see on muidugi täiesti õiguspärane, aga küsimus on nüüd, et äh, kui selline olukord tekib, siis mida see tähendab sotsiaalse territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks ja kas on vaja ka mingeid ühtekuuluvuspoliitika meetmeid, et seda Euroopa integratsiooni saada? et Ehm, kui siin võrrelda näiteks Madalmaid ja Rootsit, kaks riiki, mis on saanud, mis on erinevad, aga siis sarnane olukord tekkis. nii et võib-olla siin ühtekuuluvuspoliitika, konkurentsipoliitika on, on kaks sellist valdkonda, mida tuleks tegelikult koordineerida Euroopa tasandil. ja mõeldes sellele, kuidas need omavahel seonduvad, siis ma nõustun ideega, et me siin tõesti jookseme võiduajaga et see dereguleerimise kiirus, mis äh, on osaliselt äh, juhitud seadusandlusest, õigusloomest, see protsess on küllaltki kiire, kas me suudame sammu pidada nende arengutega? selles, kuidas ühtekuuluvuspoliitika on üles ehitatud ja kuidas seda rakendatakse. see on kindlasti äh, üks raskus, ma ei ole päris kindel, mis see lahendus oleks, aga kindlasti tuleb sellele mõelda Ehm, kuidas sammu pidada nende arengutega. nüüd, mis puudutab äärepoolseid ehm, piirkondi ja äärelasid ja teenuseid nendes piirkondades, siis ehm, muidugi juba toetatakse väga laialdaselt investeeringuid nendesse piirkondadesse. Um... Ähm struktuuriinvesteerimisfondid otseselt äh, seda teenuse pakkumist ei toeta, aga äh,, aga äh, mm, siin on võimalik võrrelda neid äh, kaugemaid alasid, ääralasid äh, perifeersete piirkondade saartega ja nii edasi ja siin võiks ka võtta eeskuju nendest erinevatest äh, kogemustest, seda ma mõtlen ka selle paremate, parimate tavade vahetamise ähm, all. ja ma arvan, et siin on natukene ohtlik rääkida äh, võrdsest juurdepääsust. see ei pruugi alati olla mõistlik lähenemine, sest et näiteks pisikestel saartel paratamatult ei ole võimalik tagada samasugust juurdepääsu haiglatele ja nii edasi. aga oluline, et oleks täidetud need vajadused, mis on vajalikud majanduslikuks kasvuks ja sotsiaalse sidususe säilitamiseks. et oleks, ei oleks mõistlik nüüd öelda, et need piirkonnad ei vasta sellele ühtsele mudelile, kuidas peaks olema olukord Euroopa äärepoolsetes piirkondades see oleks kontraproduktiivne. suur tänu, see kindlasti ei ole meie arutelu lõpp. ja tegem-, ma saan, ma saan niimoodi aru, ütleb härra Van Nistelrooy, et meil on siin üks, et on nii-öelda kaks jalga, millel püsib Äh, keha, kogu selle projekti keha, aga ma tahaksin teada täpsemat äh, ajakava, et me tahame, ma tahan teada, et kuidas ühtekuuluvuspoliitikat muuta paremaks. aga komisjon on üks osa sellest kehandist. see mõtlev osa nii-öelda. kas komisjon tahaks midagi omalt poolt lisada? ma arvan, et tegemist on väga laia küsimusega ja see vajab tõesti üksikasjalikumat arutelu ja ma arvan, et see, mida härra Van Nistelrooy ütles keerukuse kohta ja erinevate lisaelementide kohta, mida tuleks ka arvesse võtta, on õige, et jah, muidugi me tahame lihtsustamist, aga sellegipoolest teatav keerukus on vältimatu. ma tahaksin vastata veel ühele küsimusele, ma jõudsin natuke hilja kohale, ma ei jõudnud, ma ei kuulnud kogu arutelu, aga ma arvan, et see on üks oluline aspekt, mida ei tohi unustada. me ei tohiks ühtekuuluvuspoliitikat üle koormata. ühtekuuluvuse eest on vastutus aluslepingute järgi äh, äh, on jagatud Euroopa Liidu liikmesriikide vahel mis puudutab siis territoriaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust. ja ma arvan, et nüüd üldhuviteenuste puhul on siin vaja leida tasakaal, et mõelda ka subsidiaarsusele, et mida peab tegema Euroopa Liit ja mida peavad tegema liikmesriigid, nii et see on ka oluline aspekt, mida tuleb arvesse võtta. minu jaoks oli väga, väga huvitav see, mida öeldi majutuse kohta ma Noh, sotsiaalse, sotsiaalmajade kohta, et see on selline valdkond, mis on tegelikult liikmesriikide äh, pädevuses, nii et tõesti kõigil neil küsimustel veel mõelda. suur tänu, ma arvan, et see ei ole kindlasti viimane arutelu, kus me seda uuringut äh, kasutame, et tõepoolest suur tänu selle uuringu läbiviimise eest ja suur tänu ettekande eest. hästi, lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab korrigendumit määruse üks kolm null kolm kaks tuhat kolmteist kohta, see on siis ühissadade määrus. nii et äh, siin on tehtud parandus tehniliste keeleliste vigade tõttu õigusaktis ja sekretäriaat on selle paranduse teile ka saatnud äh, kuuendal juunil kaks tuhat kuusteist ja see dokument sisaldab kolmeteist parandust on puhtalt tehnilise või keelelise iseloomuga. muudatused siis käivad ühissätete äh, määruse kohta, mis on võetud vastu esimesel detsembril kaks tuhat kolmteist ning äh, juristid on ka need äh, läbi vaadanud. nõukogu sekretäriaat on, informeerib meid, et liikmesriigid on juba paranduse kinnitanud ja meie nõustusime äh, kahekümne neljandal, kahekümne viiendal mail leppisime kokku siis, millist menetlust me järgime siin komisjonis ja nüüd äh, on siis aega kakskümmend neli tundi, mille jooksul te saate esitada taotlusi sekretäriaadile, kui teil on vastuväiteid sellele õigusaktile, niisiis kell, homme kell kaksteist on tähtaeg. ehk siis kell kaksteist, reedel seitsmeteistkümnendal juunil kui mingeid taotlusi vastuväiteid ei esitata, siis äh, parandus kinnitatakse, kui aga mõni vastuväide esitatakse, siis hääletab komisjon juulikuisel koosolekul selle üle. kas see on kõigile selge? härra Pekovits, kas soovite midagi omalt poolt lisada? jah, suur tänu. tahan lihtsalt öelda seda, et see parandus on väga pika protsessi tulemus ja komisjon tahaks, et ähm, see nüüd kinnitatakse võimalikult kiiresti, sest et kui seda nüüd ei kinnitata, siis tekivad meil probleemid äh, teiste võimalike õigusloomeliste menetlustega, nii et ma äh, julgustaksin teid küll tähelepanelikult seda lugema, aga samas ka tegutsema kiiresti, aitäh! suur tänu! niisiis, kakskümmend neli tundi, üks ööpäev on aega ja siis on kõik selge, milline on komisjoni liikmete otsus. edasi. Lähme päevakorras edasi, kas kellelgi on muid küsimusi tõstatada? paistab, et ei ole. ja siis meenutan teile meie järgmised koosolek, meie järgmine koosolek toimub kolmeteistkümnendal juulil. see on kolmapäev. hommikupoolikul siis kella poole üheni ja siis pärastlõunal kella kolmest poole seitsmeni ning see jätkub äh, neljapäeval, neljateistkümnendal juulil hommikupoolikul kella üheksast äh, kaheteist kolmekümneni. ja sellega lõpetame koosoleku. ja palun nendel, kes jäävad koordinaatorite koosolekule, jääda siia saali järgmiseks koordinaatorite koosolekul, see on kinnine koosolek